Right, welcome everybody. Gosh, it's loud in here and it's hot in here. I wonder whether the technicians can do anything about that. Um, we now come... Uh... Nüüd hakkame päevakorrapunkti number kümme käsitlema, mis on siis nõukogu direktiivi ettepanek, mis muudab ära direktiivi kaks tuhat kuussada kaksteist ühtse käibemaksusüsteemi kohta ja David Kaasa on raportööriks aga temale on täna siin asendaja. ma saan aru, et selles asjas ollakse üsna ühel meelel ja sellepärast võib-olla ka ei ole inimesed siia kõik kihutanud kohale praegu, palun selle eest vabandust ja annan teile nüüd sõna. tänan, Sharon, nagu te ütlesite, härra Kassa kahjuks ei saanud Maltalt lahkuda ning palus minul ennast asendada. ma loen ette, mida tema ette valmistas me oleme saanud kokku kakskümmend kaks muudatusettepanekut ning ta enamusega neist on nõus ning on soovitanud äh, kõiki muudatusettepanekuid poolt hääletada, välja arvatud ühe puhul. ta on ka kolm kompromissmuudatust äh, kokku leppinud ja pärast tagasisidet kolleegidelt seoses muudatusega kuus, mis puudutab läbiväärtust Äh, seoses äh, suurpettusega. Äh, selle muudatusettepaneku ta otsustas siis tagasi võtta ja see on ka hääletusnimekirjas ära märgitud. ning samuti soovib ta öelda seda, et oleme kõik ühel meelel selles, et käibemaksupettus on väga tõsine probleem, mida tuleb jõuliselt millega tuleb jõuliselt võidelda ja sellepärast see kiirreageerimismehhanism on kindlasti samm õiges suunas. ja härra Kaasa tänab kõiki kolleege nende panuse ja koostöövalmiduse eest seoses selle raportiga. suur tänu! tänan, see oli küll lühidalt tehtud, väga kena, Olle palun! suur tänu! tahtsin vaid öelda seda, et tegemist on olnud väga konstruktiivse menetlusega ning äh, komisjoni ettepanekut toetab nüüd äh, suhteliselt suur enamus, kiirreageerimismehhanism on tõesti suurepärane esimene samm selles protsessis, mille eesmärgiks on tugevdada Euroopa Liidu jõupingutusi käibemaksupettustega võitlemisel. kõige Äh, loomulikult püütakse ka edaspidi süsteemi petta ja sellepärast on väga oluline kiiresti reageerida. minu seisukoht on seotud mitmete kesksete küsimustega ja ma loodan, et komisjon teeks, tugevdaks oma ettepanekuid. esiteks peaks see mehhanism olema selline, mis võimaldaks maksupettuste vastu ikka tõsiselt võidelda. maksupettust on väga lihtne kasutada. meil peab olema vahendeid selle vastu võitlemiseks, süsteem peab olema ka läbipaistvam, nõnda et liikmesriikide vahel ja vastavate isikute vahel on võimalik pidevalt infot vahetada, selleks et oleks selge, mis on toimumas selles valdkonnas. kolmandaks on meil tarvis hoolitseda selle eest, et komisjonil on ka piisavad haldusressursid, et nad suudaksid reageerida nii kiiresti, nagu siin ka ette nähtud. ja komisjon peab ka regulaarselt andma aru selle kohta, kuidas süsteem toimib ning viiendaks, lisaks kiirreageerimismehhanismile peab olema öö, võetud ka selliseid meetmeid, et ka tavalisi käibemaksupettuse vastu võitlemise vahendeid oleks võimalik kiiresti kasu, kiiremini kasutada. see siin on nüüd viiekuuline äh, tähtaeg. aga kui nüüd rääkida sellest, mis on see massiline pettus, siis ma palun, et komisjon võtaks oma ettepaneku tagasi eh, ja see null koma kakskümmend viis protsendi, protsenti piirmäär käibemaksu tuludest eh, ei sobiks ja et me jääksime siis alternatiivse ettepaneku juurde ning siis komisjon saaks kindlaks määrata, mis on siis see Äh, väga suur käibemaksupettus. loodame, et tulemus saab olema positiivne. see on just niisugune valdkond, kus Euroopa Liidu koostöö annab tohutult palju lisandväärtust ning tahaksin tänada David Kassat tehtud töö eest ja ka selle eest, kuidas ta toimetas selle paketiga, suur tänu! kena, kas on kedagi veel, kes tahaks sõna saada sellel teemal? kas komisjonil on äh, soovi võib-olla pisut aega kulutada siin? suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada Euroopa Parlamenti toetuse eest ja muidugi selle äh, arukuse eest, mis sisaldub selles arvamuses. tahaksin lihtsalt äh, öelda, et nõukogus tuleb seda ka arutada ja meil on väga raske seda ettepanekut vastu võtta äh, just äh, mitmete liikmesriikide tõttu, kes ei ole kiirreageerimismehhanismi poolt, äh, kuna see puudutab nende maksusuveräänsust ja me ei ole praegusel hetkel eriti optimistlikud, me arvame siiski, et parlamendi toetusel äh, saame me äh, astuda positiivses suunas ka mõne sammu. praegusel hetkel ma rohkem küll ei saa kõnelda, aga igal juhul tänan parlamenti toetuse eest. Okay, thank you very much. Have you anything else to say on suur aitäh, kas teil on midagi veel öelda? ei ole, suur aitäh teile, äh, suur aitäh kõigile ja nüüd on meil siis äh, veel viisteist minutit aega, enne kui me peaksime järgmise raporti juurde minema. järgmised raportöörid ei ole küll siin, Philippi ei ole siin, Vikit ei ole siin, Mariis ei ole siin. ootame siis natuke, mina olen igal juhul kohal. või lepime kõigest kokku omavahel. ma arvan, et äh, arvestades, et äh, me andsime kellaaja üheksa kolmkümmend, siis on, peame me ikkagi ootama ja võib-olla assistendid eh, saavad eh, üles leida oma saadikud, sest meil on niisugune soovituslik ajakava, tänan. Sí, pero ya está. Ah. Pues, ya. Right, I think we... no kena. ma arvan, et nüüd on piisavalt palju variraportööre juba kohal, et me saame jätkata päevakorrapunktiga üksteist tegemist on Gunnar Höckmarki raportiga krediidiasutuste ja investeerimisühingute taastamis- ja kriisilahendusmeetmete raamistiku kohta. siin on tohutul muud, tohutult muudatusi olnud ja päris palju inimesi on tegevad sellega olnud. kui te nüüd kõik maha istute, siis ma annangi kõigepealt sõna Gunnarile. suur tänu kõigepealt tahaksin tänada variraportööre, kes on võtnud osa sellest protsessist, mis on olnud vägagi inspireeriv protsess ning meil on olnud võimalik mitmel korral kokku saada ja asju arutada ning pean ütlema ka seda, et kui ma vaatan kõiki neid paljusid muudatusettepanekuid, kõikidest fraktsioonidest on neid esitatud, kõikidelt paljudelt liikmetelt ja need on andnud väga suure panuse, nad on väga konstruktiivsed ning mul on väga hea meel selle üle, kui hea kvaliteediga tööd on tehtud, sellepärast olen ka selle raporti tuleviku osas üsnagi optimistlik. tahaksin peatuda mõnel asjal. kõigepealt arvan ma järgmist. meie eesmärk peaks olema see, et sellest dokumendist peab saama finantsühisturu nurgakivi ja ja see peab moodustama öö, äh, osa tervest äh, ühist sise, siseturust liik-, hõlmama kõiki liikmesriike. kui te vaatate neid muudatusi, siis te näete väga selgesti, kustkohast need muudatused ka pärinevad ja ütlen seda ilma mingi irooniata. ma arvan, et see lihtsalt peegeldab tegelikkust meie liikmesriikides ja peegeldab seda, kui erinevad meie majandused ja finantssektorid on Need muudatused ei tähenda seda, et miskit on vale või õige või peegeldavad kuidagi poliitilisi eeld-, eelistusi, vaid see annab meile võimaluse arvestada kõiki neid erinevusi, mis meil tegelikkuses eksisteerivad liikmesriikides. on väga oluline, et me kõik austaksime seda ja hoolitseksime ka selle eest, et selle õigusakti tulemusena võetakse kõiki neid erinevusi arvesse. ma arvan ka seda, et see on põhimõtteline nurgakivi ka selles mõttes, nagu ma juba ka varem olen öelnud, et see võimaldab meil taastada kapitalismi kõikides tema aspektides ning asi taandub igale firmale, igale juhtkonnale, kõikidele aktsionäridele, osanikele. ja kui me vaatame neid muudatusi, siis ma ei kõhkle sugugi, et see on just õige viis edasiliikumiseks. kõigepealt räägime siis sellest, Äh, mis puudutab kohustustest vabastamise vahendeid. kui me midagi niisuguse uue teema all arutame, siis mõtleme, et tegemist on jah, väga uudse asjaga, aga tegelikult äh, kohustustest vabastamine äh, on just see, mida alati tehakse siis, kui firmad pankrotti lähevad. ja samuti tuleb siis äh, muuta investeeringud ja laenud omakapitaliks, aga tegelikkuses on see ju kõige põhimõttelisemaid asju, kui firma läheb pankrotti, siis need, kes on investeerinud sellesse, riskeerivad sellega, et nende raha läheb kaotsi. ja see on võib-olla veider, kui me sellest perspektiivist nõnda räägime aga tegelikult see on ka põhiväärtus, sellepärast et siis kõik investorid teavad ja teadvustavad endale, missugused riskid nende ees seisavad. ja sellepärast on ka järelevalve väga oluline ja läbipaistvus finantssektoris. ja mina leian, et on väga oluline, et selle protsessi lõpuks on meil selline õigusakt, mis võimaldab seda nii palju kui võimalik teha, see on vägagi väärtuslik. selleks, et äh, saavutada stabiilsust siis, kui asjad halvasti lähevad. nii et kõik need, kes investeerivad pankadesse, on ka teadlikud sellest, missugused riskid on ja et ka iga institutsiooni sellest äh, vaatevinklist äh, kontrollitakse. ja veel on oluline tagada seda, et pankadel ei ole äh, kergesti võimalik maksumaksjate raha järele haarata. ja ma arvan, et selles me oleme laias plaanis kõik ühel meelel, aga kui, kui tahetakse lõpuks saavutada põhimõttelist stabiilsust Äh, süsteemsete kriiside, panganduskriiside puhul, siis siiski peab olema võimalik ka ühel või teisel viisil avalikul sektoril sekkuda. mitte esimese võimalusena või niisuguse lihtsa lahendusena, vaid see peaks olema viis, kuidas tagada finantssüsteemi üldine stabiilsus. selleks peab olema äh, eelduseks see, et enne kasutatakse ära kõik muud võimalused, aga peab olema siiski ka lõpuks vaja, võimalik kasutada ka seda varianti ja ega siis see panganduskriis ei lähe kunagi nii, nagu äh, planeeritud, alati on teistmoodi, see on juba kriisi olemuses, et ta tuleb üllatusena. ja sellepärast ma leian, et on oluline näha ette ka paindlikkust. ja üks mõte on mul veel siin selles suhtes. see puudutab neid muudatus, paljusid muudatusettepanekuid, mis on esitatud. nimelt, me peame hoolitsema selle eest, et me ei tohiks liiga detailidesse laskuda äh, selles suhtes, missugused need plaanid peavad välja nägema ja kuidas asju lahendada, sest tegelikkuses on tarvis paindlikkust ka otsuse tegijatele, et toime tulla iga erineva olukorraga võimalikus kriisis äh, taastamis- ja kriisilahendusmeetmete kasutamisel ja sellepärast me peaksimegi seda kõikjal silmas pidama. et ükskõik, kui olulised need detailid on, on need detailid alati ka riskantsed et sellepärast, et nendega kaasneb liigne jäikus äh, ja siis ei ole otsustajatel võimalik õigel ajal õiget otsust vastu võtta. nagu te, kolleegid, teate, meil on peaaegu tuhat seitsesada muudatusettepanekut esitatud kõikide fraktsioonide poolt ning vaid väga vähesed neist on sellised, mis oleksid väga vastuolulised. pigem need näevad ette seda, kuidas asju lahendada oleks võimalik ning paljudel juhtudel, pean ma tunnistama, on mul raskusi olnud, sellepärast et ma kipun kõigiga nõustuma. ja see on jälle raskus, aga samal ajal on ka muidugi asi väga mugav, kui ma raportöörina tegutsen, sellepärast siis on võimalik leida lahendusi. mida ma siin silmas pean? nimelt, probleemide lahenduseks on erinevaid viise ja mõned viisid on päris head. ja mõned teised viisid on ka päris head. ja teisalt aga muudab see asi ka keeru-, muudab see asja ka keerulisemaks, sellepärast et alati on lihtsam valida hea ja halva variandi vahel. kui on ka kaks head varianti, siis on asi keerulisem ja siis peab natukene rohkem mõtlema selle üle. teisalt aga annab see võimaluse konstruktiivsemaid kompromisse saavutada, asju paremini arutada räägiksin võib-olla mõnedest teemadest, äh, mis on muudatusettepanekute keskmes olnud. kõigepealt kohaldamisala, paljud tahavad äh, erandeid kehtestada, ütlevad, et mõned võib-olla ühistupangad või, või mõned muud äh, süsteemid peaksid olema välistatud või peaks era-, eriti neid arvesse võtma, seda me peaksime vaatama lähemalt äh, sellepärast et on tõesti seda teatud liigi panku, kus ei ole süsteemseid riske ja võib-olla ei oleks siis proportsionaalne neid sund, neile sundida seda seadusandlust peale. ja üldiselt ma mõtlen, kõik pangad muidugi peaksid olema osalised, sellist erandit me ei saaks teha, aga oluline eh, peaks olema see, et ei kulutataks ener-, energiat niisuguste pankade peale, mis ei kujutaks, kujuta endast süsteemset riski. nii et me mingis mõttes me peaksime erandeid välja töötama seda liiki pankade jaoks, mis erinevad tavalisest pangandusest. siis paljud räägivad ka sellest kriisilahendusorganist, et kas peaks ainult üks olema või peaks olema järelevalve organ ja siis see päris lahendus, kriisilahendusorgan koos või eraldi, aga põhiliselt, põhiliselt peaks siiski määrama ühe kriisilahendusasutuse. selleks on siis ka tagatud see, et on vastavalt koondatud pädevused sinna. aga samas peaks olema muidugi ka eraldatud kriisilahendus ja järelevalve. muidu võib tekkida siin huvide konflikte ja, ja otsuseid võidakse mõjutada valel viisil, olgu siis järelevalveorgani poolt, kes on võib-olla liiga pehme pankade suhtes ja ka vastupidi. ning ma arvan, et pädevusi tuleks ka jagada või eraldada. mis puudutab neid kriisilahendusplaane, siis need peaksid olema kontserni tasemel aga samal ajal see peaks jääma liikmesriikidele otsustada, et kui nende liikmesriigis on või nende finantsturul on väga olulise tähe, tähtsusega pank või finantseerimisasutus, siis peaks olema võimalik nendele ka erilist tähelepanu pöörata. see on oluline. minu vaatevinklist on nii, et pangad peavad vastutama. omanikud, osanikud, aktsionärid peavad vastutama ja siit lähtub ka see, et põhirõhk peab olema kontsernidel. aga suur osa nendest riikidest, kus need pangad või kontsernid asuvad, leiavad ka, et tütarpangad, mis asuvad nende kontoris, on ka olulised, nende liikmesriigis on ka olulised ja sellepärast peaks ka sellistel liikmesriikidel olema võimalik nõuda niisuguste märkimisväärsete asutuste jaoks eraldi kriisilahendusplaane. siis me oleme rääkinud varajasest sekkusest ja mis selle, sekkumisest ja mis selle vallandab. näiteks minu meelest need likviidsusega seotud äh, Äh, küsimused on suhteliselt äh, nõrgalt välja töötatud ja mina pakun välja, et neid ei kasutataks oma raportis. terve rida kolleege on seda küsimust tõstatanud, äh, et likviidsus peab olema just osa sellest nõndanimetatud lahendust vallandavast elemendist. aga samas me peaksime ka siin mingi kompromissi välja töötama ja siin on oluline silmas pidada selgust, õiguskindlust ja põhjusi on ju mitmeid. see, kõigepealt just nimelt õiguskindluse pärast. ja ka sellepärast, et kui tegemist on kriisiga, siis peavad olema selged reeglid selle kohta, millal peab tegutsema, millal mitte. ja meile tekitab ka muret see asjaolu, et need pädevused, millest me praegu räägime, et neid võidakse ka erinevatel viisidel kuritarvitada. sellepärast leian, et õiguskindlus peab olema keskmeks. ja seejuures arvan ma, et likviidsust ei peaks arvesse võtma siinjuures, kuigi ma olen valmis seda arutama ja seda just õiguskindluse vaatevinklist. siis uuesti bail-in'ist, kohustusest vabastamise vahendist mida me oleme variraportööridega väga põhjalikult arutanud ning äh, need arutelud on olnud vägagi huvitavad. Äh, kõik argumendid ära kuulanud, leia-, mõned leiavad, et äh, peaks olema üks eraldi osa Äh, kapitalist kõrvale pandud sellise bail-in'i jaoks, teised jälle ei arva nii, aga kui kogu sellest ideestikust järele, ideede üle järele mõelda, siis ma leian, et on päris hea, kui võimalikult palju panga investeeringuid oleks jagatud võimalikult suurtesse osadesse. ja, ja seetõttu arvan ma, et see kohustustest vabastamise vahend hõlmaks siiski kogu panga finantseerimist. samas aga ma mõr-, arvan, et kui kõik on hõlmatud, Äh, kõik vahendid on võim-, äh, hõlmatud, siis võib-olla ei saa seda bail-in'i jälle ka kasutada üldse. nii et kapitali hierarhia peaks olema selgemini arusaadav või paremini peaks olema liigendatud, see kapital, nõnda, et osad, teatud osad oleksid paremini sobivad selle kohustustest vabastamise vahendi jaoks ja teised osad vähem, mitte et midagi oleks sealt välistatud, aga niimoodi oleks paremini liigendada võimalik ka otsuseid ja tegevusi siis me peaksimegi jah, panema paika selgemad reeglid selle kohta, millal see kohustusest vabastamine algab ja milline kapital peab olema sellega hõlmatud. aga lõppude lõpuks öö, enamus kapitalist peaks sinna ikkagi kuuluma selle vahendi alla ja tuleb vältida ka seda, et finantsturgudel ei teki volatiilsust. ja siis, kui me räägime avaliku sektori äh, sekkumisest, siis selles osas ollakse ka üsnagi ühel meelel, et äh, reeglid peavad olema paigas, millal see toimub, millal mitte ja see ei ole kindlasti esimene valikvariant ja omanikud ikkagi peavad vastutama kõigepealt ja kõik muud vahendid peavad olema ära kasutatud. Äh, siis me oleme rääkinud ka EBA, e, pangandusjärelevalve äh, pädevusest ja asukoha liikmesriigi ja võõrustaja liikmesriigi äh, kohut-, kohustustest ning pangandusjärelevalvel peavad kindlasti olema ka selged reeglid selle kohta ning teda peaks ka tugevdatama niisuguste olukordade puhuks. ja siis kõige keerukam küsimus äh, nende kriisilahendus äh, äh, fondid. see puudutab siis ex-ante rahastamist ma pean olema, ausalt ütlema, et ma ei tea, kuidas see kompromiss selles ex-ante raha, rahastamise puhul peaks olema kujundatud ja lõpetan praeguseks ja jätan sõnajärje kolleegidele, kuid tahaksin rõhutada, et ma olen väga tänulik selle koostöö eest, mida te kõik olete minuga teinud ning ootan suure huviga järgnevaid diskussioone ning loodan ka, et proua esimees, et lõpetuseks, lõppude lõpuks saavutame head kompromissid, äh, sest tegemist on olnud tõesti väga äh, kvaliteetse protsessiga, suur tänu! suur aitäh ja nüüd Elisa Ferreira sotsiaaldemokraadi nimel. suur tänu, ma kõnelen täna vahelduseks inglise keeles. mina sooviksin samuti tänada Konnarit kogu selle suure töö eest, mis ta on ära teinud, tema kannatlikkuse eest ja suhtumise eest, sest ma arvan, et äh, praegu on tekkinud hea meeskonna vaim ja äh, ma nõustuksin temaga, kui ta ütleb, et äh, keegi pole tegelikult päris veendunud, et milline see tõde, see lõplik tõde on aga loomulikult me püüame leida midagi, mis toimib ja, ja millega on võimalik eesmärke saavutada. nõustun Gunnariga ka siis, kui ta ütleb, et ilmselt on võimalik nendest muudatusettepanekutest vormida ka head kompromissid välja. püüaksin erinevatele punktidele nüüd reageerida, nendele küsimustele, millest rääkis ka Gunnar Höökmark kõigepealt äh, kohaldamisala puhul nõustun sellega, et äh, osadel pankadel ei ole, ei ole vaja nii äh, rangeid nõudeid, nemad saavad läbi ka kergema kontrolli ja nõuetega. see väldib liiga laia kohaldamisala. vastasel korral äh, hakkame me otsima mingisuguseid e-, erinevaid tingimusi e-, e-, ja siis heidetakse meile ette, mida me kõik tahame kontrollida, riskitunnetus näiteks EKP puhul on kõige, kõige madalam, sellepärast et EKP on kontrolli all ja eh, seetõttu tuleb kahte tasandit eristada ja mina loodan siin eh, nagu tervele mõistusele ja ka sellele, et liikmesriikide valitsused ei nõua meilt ebaproportsionaalset informatsiooni, kui seda ei ole vaja, ei koorma pankasid liigselt, aga samas äh, jätavad endale võimaluse täiendavaid tingimusi nõuda, kui vaja. ja kui nendest kindlatest pankadest siis mõni, kes tõesti toimib hoiupangaga, kui selle juhtimine äh, satub raskustesse, siis siis võib tekkida küll mõni äh, tõsine süsteemne risk ja keegi ei usalda enam kedagi. Äh, ma arvan seetõttu, et äh, eks ante ei tohiks selliseid panku välja jätta, sest neid panku tuleb usaldada ja tuleb teada ka, mida me usaldame see on minu lähtepunkt. ja eh, kui te räägite erinevate üksuste ühendamisest ja kui on tõesti tegemist eh, kriisilahenduskavades ja, ja taastamiskavades mitmete erinevate äh, üksustega erinevates liikmesriikidega, siis tuleb määrata, kes vastutab, isegi piiriüleste pankade puhul on väga raske leida, kellega siis ühendust võtta, kes peaks protsessis juhtrollis olema. ja ma täiesti nõustun selle mõttega. nüüd järelevalve ja kriisilahenduse eristamine. väga oluline on, et meil oleks erinevad asutused eh, nende protsesside jaoks või kui on tegemist ühe asutusega, siis igal juhul peab otsuse tegemine ja ja eh, praktika olema eristatud ja eelistaksin eh, eristamist, sest järelevalve sekkumine sekkumisest võib sõltuda kriisi lahenduse tulemus ja äh, siis tuleb otsustada, mida üks finantsasutus peab kriisi lahendamiseks järelevalveasutuse äh, käsul tegema. ja edasi, äh, kuidas astuda kriisi lahendusse? probleemide tekkimise põhjuseid võib olla väga mitmeid, nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid. ma arvan, et me oleme lähedal õigele tasakaalule. aga ma arvan, et me peaksime veel arutama neid asju, kuidas, kuidas seda tabelit koostada, mille, mille, selle kohta tegid ettepaneku rohelised. nimelt kuidas saaks teha nii, et erinevad järelevalveasutused lähtuksid sarnastest näitajatest, et tekiks tasakaalustatud pilt ühe finantsasutuse tervisest nii-öelda see ei pea olema asenduseks nendele aspektidele, mis me oleme kokku leppinud, aga see mm, tahaks selle, et tõesti kõik, kes asjaga tegelevad, vaatavad sarnast pilti iseäranis piiriületes olukordades. see äh, lihtsustaks äh, asjadest arusaamist ja nüüd Beilin äh, kohustustest vabastamise vahend. ma sain kolleeg Hokmarkist aru küll äh, tõesti see kriisilahendusinstrument peaks olema eh, võimalikult lai, aga kindla hierarhiaga. muidugi eh, erandeid peaks olema võimalikult vähem, sinna kuuluks lühiajalised eh, rahavahetusprotsessid pankade vahel või siis mingisugused pankadevahelised tehingud nii, et likviidsus säiliks ja mina välistaksin hoiuste puhul selle bail-in'i, see on väga oluline selleks, et usaldust tagada pankade vastu ning äh, ma muidugi nõustun, et teatud riikidel, äh, riikide jaoks on need küsimused väga delikaatsed, äh, aga selline õigustik on väga tähtis, sest usaldus pankade vastu peab lähtuma või tulenema õigusaktidest. nüüd tõesti, ma muidugi nõustun, et, et Beilin on siiski viimane võimalus. kui tegemist on, kui, kui ei ole tõesti alternatiive, siis võib-olla võtta üle äh, ajutiselt äh, pangavarad, aga selline võimalus peaks olema, kuigi see on tõesti viimane võimalus. nüüd ma ütleksin, et see toimib ainult siis, äh, kui me suudame tagada selle, et maksumaksjad äh, jääksid kõrvale. kahjuks on see praegu äh, traditsiooniks olnud, et ikkagi loodetakse maksumaksjale, aga meil on vaja kriisi lahendusfonde ma olen aru saanud, et riigid on juba alustanud tööd kriisilahendusfondide loomiseks ja meie ülesanne on vähemalt harmoneeritud raamistik nende jaoks luua. ma arvan, et see ei saa hoiustega olla seotud, sellepärast et hoiused on ikkagi üks kindel osa. meie tahaksime, et kõik pangad vastavalt riskitunnetusele oma panuse annaksid süsteemi ja me oleme valmis äh, arutama, millistel tingimustel näiteks, mida siis garantiiks antakse, me oleme rääkinud siin kohustustest, aga mm, panused peavad siiski äh, olema tehtud äh, riski hindam-, hinnangust lähtudes järk-järgult ja fondid tuleb üles ehitada nii, et nad aitaksid tõesti kriisiolukorras, kui, kui seda on vaja. minu põhimure on selles, et me kontrolliksime mitmekesisust nii, et eh, hilisemas faasis me saaksime luua Euroopa kriisilahendusfondi, mida finantseerivad eh, pangad, eh, mis valmistatakse ette eksante, ja me tahame tõesti, äh, et pangad muutuksid tavalisteks ettevõteteks, et nad, et neid eristataks äh, riigivõlast ja et äh, halva juhtimise puhul ei loodetaks enam maksumaksja rahale, kui neil on oma tegevuses probleeme. Need olid need teemad, millega mina sooviksin, et tegeldaks ja tahaksin veel kord tänada Gunnar Hokmarki, kõiki variraportööre koostöövalmiduse eest. suur tänu! Uh, thank you, Elisa. Now for Aldi Wolf. Suur aitäh. Wolf Klints, palun. I do agree with what... Suur tänu, Sharon. Olen nõus sellega, mida Elisa just praegu ütles. Me tõesti olime võimelised päris konstruktiivselt seda küsimust äh, arutama seda suurel määral ka tänu Gunnarile. ja meil on olnud mitmed kohtumised juba. mis puudutab nüüd erinevaid küsimusi, siis ma teeksin järgmised märkused. mis puudutab kriisi lahendusmeetmeid, siis ma arvan, et meil peaks olema üks igas riigis ja kui see ei ole Järelevalveameti osa, siis ta peaks olema vähemalt Järelevalveameti kontrolli all sest nad peavad pidama tihedat äh, dialoogi. see oskustav äh, peaks olema järelevalveasutustes kirjas ja sellepärast peaks ta kuidagi järelevalveasutuse kontrolli all olema. nii et äh, tõesti, kui selline sõltumine institutsioon luuakse, siis ta peaks olema vähemalt väga-väga tihedas koostöös järelevalveasutusega nüüd äh, määruse kohaldusala, siin ma ei ole Eliisaga ühel nõul. ma ei tea, et kas need äh, <clears throat> avaliku sektori investeerimisfondid, kas neid peaks eraldi siin vaatama, sest nemad on saanud valitsuse tagatise ja sellega on kõik selgem. siis äh, kesksed osapooled ja keskdepositooriumid, need ei ole ju normaalsed pangad, isegi kui neil on pangalitsents ja neil on vaja äh, ähm, eraldi reegleid ja ma tean, et IOSCO töötab selle kallal, nii et äh, ootame ära ettepanekud, mis sealt tulevad. mis puudutab äh, kriisilahendusmeetmed ähm, äh,, siis mis mina arvan, et me peaksime tõesti seda vaatama nii äh, äh fraktsiooni tasandil kui ka lähimuspõhimõttest lähtudes. sa, äh, Gunnar, ei ole seda siin välistanud, sa oled öelnud teatud tingimustel siis, kui lähimuspõhimõte on tähtis. ma jätaksin ametiasutustele otsustada, mida nad soovivad saada, kuid ma arvan, et või vähemalt minu kõhutunne ütleb, et me soovime öö, äh, tagada, äh, kaasata siin nii grupi kui ka öö, lähimuspõhimõte. minu arvates on väga tähtis äh, reageerida iga kord, kui meile tundub, et äh, likviidsus kaob ära, sellepärast et likviidsuse kadumine on tegelikult esimeseks märgiks minu jaoks, et pangal võib olla probleeme või et need probleemid võivad kiiresti tekkida. nüüd see finantseerimine ja tegevuse lõpetamise fond, see on tõesti väga öö, äh, vastuoluline küsimus, siin öeldakse, et liikmesriigid otsustavad, et teil võib olla kaks fondi, et teil on see tegevuse lõpetamise fond ja äh, deposiitide tagamise fond või teil on üks fond. ja liikmesriigid otsustavad seda ise. ja need otsused on erinevates liikmesriikides erinevad, kuid üks asi on täiesti selge. ükskõik, millisel kujul seda fondi ka loodaks, ükski fond ei ole piisavalt suur järgnevatel aastatel selleks, et päästa mõnda suurt panka või kogu pangandussüsteemi. me oleme praegu selle protsessi alguses ja me näeme, et äh, rahad, mis on äh, kogutud fondidesse, et neid kasutatakse väga erinevalt Rootsis äh, näiteks selleks, et avaliku sektori võlga vähendada mingil määral on see ju siiski raha raiskamine, seda ei saa laenata, see on sinna kogutud ja seda võib-olla kunagi kasutatakse headel eesmärkidel. selleks, et sellest äh, rahast oleks kasu, siis peab seda olema väga palju, me räägime siin tõesti miljarditest kümnetest miljarditest, nii et küsimus on tõesti, kas see on õige lähenemine ja me näeme siin neid probleeme ja meie arutelud on seda ka tõestanud. on vägagi tõenäoline, et liikmesriigid ei ole nõus sellega, et neid fondivahendeid kasutatakse piiriüleselt. Nad võib-olla soovivad, et äh, fondivahendeid kasutatakse ainult äh, selles riigis, kus see fond asub siin on tõesti erinevaid lähenemisi, kapitalipõhine lähenemine, millega ma olen täiesti nõus ja siis äh, tagatiste, äh, vabandust, säästude tagatise, säästude tagamise skeem, mis on Peeter Siimoni raport. Äh, seal on see juba ka osaliselt välja toodud ja erinevate pangandusvormide kaudu ja kui see tõesti niimoodi on, siis on täiesti selge, et tegemist oleks ekspost rahastamisega null koma viis protsenti teistelt pankadelt. see oleks lähenemine ja sellisel juhul ei oleks meil kahte erinevat fondi vaja. ja jällegi, et äh, seda äh, fond, neid fondivahendeid kasutatakse riigisiseselt, mitte piiriüleselt. ja ja peale selle ei peaks olema mitte mingeid erandeid äh, nõuetest loobumise puhul ja need erandid, äh, sest neid ei ole vaja ja need erandid peaks olema siiski võlakirjadega tagatud. ja lõpetuseks, minimaalne summa peaks olema nende äh, nõuetest loobumise kohta, komisjon on teinud ettepaneku kümme protsenti ma ei tea, kas me peaksime siin mingi kindla numbri välja tooma, ma arvan, et see peaks olema vastava, vastutava ametivõimu otsustada. Nemad peaks otsustama, milline oleks see miinimummäär iga pangandusinstitutsiooni kohta, sellepärast et olukord erinevates liikmesriikides ja erinevates institutsioonides on erinev. ja võib-olla see äh, tõttu peaks ka see taotlustest loobumise määr olema erinev. me teame, et äh, Liiganen on teinud ettepaneku viis protsenti, see võib-olla on kasulik, aga kui see ettepanek on olemas, siis me võib-olla peaksime mõtlema ka kapitalinõuete direktiivi eripärade peale, et kui pank läheb kaugemale kui see, mis on kapitalinõuete direktiivis kirjas vastavalt baasel kolmele, siis eh, peaks ka sellega arvestama, et siis ei ole vaja lisada seda viie protsendi määra. nii palju siis sellest ja mis puudutab eh, panga juhtkonda, olen nõus eh, Gunnariga, niikaua kui pank on veel tegevusvõimeline, isegi kui ta siiski veel äh, toimib, siis peab hoolitsema selle eest, et juhtkond toimib. sellel hetkel, kui me hakkame tegevust lõpetama, siis otse loomulikult ähm, järelevalveasutus peab ohjad üle võtma ja määrama siis ametisse selle, kes nende arvates on sobilik. Uh, aitäh! nüüd Philipp Roheliste nimel. suur tänu! pöördun kõigepealt teie poole sest ma olen pisut hämmingus. mul jäi mulje, et me juba neljandat korda räägime nendest samadest asjadest samal teemal meie öö, äh, komisjoni koosolekul. see ei tähenda nüüd seda, et meil oleks hullusti palju aega siin, te teate ju siis kõige paremini seda. ja miks me seda kõike siin korrutame jälle? parem oleks olnud ju seda debatti pidada äh, pärast seda, kui me oleks vähemasti kompromissettepanekud kokku pannud ja ma saan aru, et me siin Gunnarit siin süüdistada küll ei saa, arvestades seda, kui palju neid muudatusettepanekuid on tehtud, siis see on juba eraldi suur harjutus ja võtab palju aega. aga kõik see, mida ma olen siiamaani kuulnud, on juba siin ka varem välja öeldud ja ma võiksin ka jätkata ja jälle neljandat korda korrata oma argumente, mida ma olen siin varem esitanud, sellepärast piirdun vähesega oma kordamistes, aga ausalt öeldes tõesti me peaksime paremini oma aega kasutama siin komisjonis. nii, kõigepealt me ei tohiks unustada, et tegemist on tekstiga, mille eesmärgiks on vältida maksumaksja raha raiskamist, et päästa sellega üksikuid institutsioone, vaid ainult selleks, et süsteemseid kriise öö, äh, lahendada. aga me ei saa ka seda öö, äh, ette kirjutada täpselt, missugused need süsteemsed kriisid hakkavad olema, sest alati nad on isemoodi. ja selles mõttes igasugune öö, äh, maksumaksja raha kasutamine peaks olema täiesti absoluutselt viimane võimalus, mis tähendab seda, et et, et me ei saa, me ei saa siin ka ütelda seda, et, et selle tekstiga ei saa konkreetseid institutsioone kahjustada. ei, loomulikult me seda ei tee see tähendab lihtsalt seda, et keegi teine peab vigade eest maksma, kui keegi on need vead teinud. ja kui nüüd maksu maksma hakkab konkreetse panga vigade eest maksma ja see hind jagatakse ja see kulu jagatakse ka teiste või kui, et see jagatakse, see kulu teiste finantsinstitutsioonide vahel, siis mina pigem eelistaksin seda ja head pangad peavad lõpuks siis maksma halbade pankade eest või halvasti juhitud pankade eest ja see on üks osa mängust. ja loodetavasti ka see aitab institutsioonidel iseenda järele valvata ja ka üksteisel vastastikku järelevalvet korraldada ja seda me just tahaksimegi. ja see on võtmepõhimõte ning rida meie poolt esitatud muudatusettepanekuid on just vaadeldavad läbi selle põhimõtte. teiseks, kui me jõuame siin plaanide juurde, siis tuleb hoolitseda loomulikult selle eest, et institutsioonidel on usutavad plaanid äh, nii taastamiseks kui ka kriisi lahenduseks, aga nüüd me võime leida ennast ka sellises olukorras äh,, nagu ka Euroopas ja Ameerika Ühendriikides on praegu, et, et on selliseid institutsioone, mida ei ole võimalik ka nii päästa, sest nad on liiga keerulised. ma tahaksin näiteks Deutsche Panga äh, vastavaid plaane näha. ja ma arvan, et kriisilahenduse asutused ja see on mulle armas teema ja Peterile ka, ma arvan, et me ei peaks kõhklema selles, et anda nendele asutustele õigus äh, välja töötada tõesti sobivad plaanid, kui näiteks, äh, kui plaan ei sobi, pangale, siis pank peab sobima plaanile, mis on usutav. ja kui me tõepoolest ei taha maksumaksjate raha mängu panna, siis tuleb mõista ka seda, et see põhimõte, et pank on liiga suur selleks, et hukka minna, eh, on tegelikult ka liiga suur eksisteerimiseks, liiga kulukas teda ei peaks üldse olema, meil, meil ei tohiks üldse niisuguseid asutusi olla, mis on liiga suured, et eh, lasta neid eh, pankrotti minna ja kolmandaks, mis puudutab äh, kriisilahendusfonde, me oleme pakkunud välja, et meil peavad olema eelnevalt rahastatud äh, usutavad fondid, äh, kaks varianti on siin, kaks lähenemisviisi on siin, et ühelt poolt ei tehta niisugusi fonde üldse ja maksumaksja lõpuks maksab ja lõpuks maksumaksja saab raha pärast poole kätte, kui koorib pangalt selle raha tagasi. aga minu meelest pärast võib-olla ei ole, need pangad, kel pärast kelle käest, kelle käest seda raha kätte saada, ei ole need, kes põhjustasid need probleemid, nii et kui olla õiglased, siis tuleb hoolitseda selle eest, et igaüks annab oma panuse, nii et isegi need pangad, mida tuleb päästa, peavad olema olnud raha selle jaoks, et äh, kriisi lahendada juba ette siis äh, hoiuste tagamise skeemid. Äh, siin ei tohi olla mingit moraalset kahju meie leiame, et kriisi lahendamine ei pea maksma minema rohkem eh, hoiuste tagamise fondidele, kui maksejõuetus oleks maksma läinud, kui niisugune, kui me nad üldse kaasame. nii et nemad on ka eh, huvitatud siis eh, pigem huvitatud kriisi lahendusest kui maksejõuetusest ja teinekord on jälle tarvis nii teha. mis puudutab varajast sekkumist, tänan Elisat selle rõhutamise eest me tahame mitmekesiseid võimalusi, instrumente, mitte instrumente isegi, vaid eh, näitajaid, mis eh, hoiatavad kriisilahendusasutust selle eest, et midagi on vastavas asutuses pahasti või pangas pahasti. ja, ja kui meil on ainukeseks käivitajaks eh, see mm, seadusega ette nähtud kapital, siis see on liiga mustvalge. Äh, ja kui pahandused või raskused tekivad, äh, siis pigem oleks parem sekkuda varem kui hiljem. nii et kui me tahame sellist olukorda ette näha ja kui me ütleme ette näha, siis see ei tähenda seda, et et kuskil peaks punased tulukesed äh, põlema hakkama ja siis peaks ka automaatselt selle, kui nii kui see punane tulukene tõuseb või süttib, et siis peaks kohe hakkama sekkuma. see ei ole see asi me tahame, et oleks terve rida äh, näitajaid, mis võiks äh, eelnevalt hoiatada äh, kriisiasu-, kriisilahenduse asutust, et midagi on tarvis hakata tegema. ja nad peaksid saama tegutseda pigem ennetavalt. Nad ei tohiks oodata, et olukord on juba nii raskeks läinud, et ta on liiga kulukas, et seda kinni maksma hakata Äh, nagu te teate, ennetamine on alati odavam kui pärast probleemide lahendamine. ja see ei ole mitte sellepärast, et et on tarvis minna kaugemale likviidsusnõuetest ja Baseli komisjon on seda, neid ka nüüd kergendanud või aga isegi siis ei ole tegemist automaatse lahendusega et kui äh, omakapitali äh, on negatiivseks muutunud või midagi muud sellist, siis, et siis kohe automaatselt midagi tuleb teha. alati tuleb kõigepealt asja kaaluda, konkreetset olukorda vaadata, aga hoiatustuled peaksid olema selleks, et oleks võimalik tegutseda nii vara kui vähegi võimalik. ma võiksin siin ikka edasi ja edasi heiertada, aga veel üks asi mis puudutab kohustuste eraldamist järelevalve ja kriisilahenduse vahel, see on väga oluline ja mulle meeldis, mis mida siin keegi ütles, et jah, kuid mitte ühe katuse all, nad peavad olema lähedal üksteisele. ja see tähendab ka seda, et meil on tarvis kiiresti tegutseda ja siis ei ole võimalik öö, oodata kaua. aga kui hakkab öö, taastamisprotsess või kriisilahendusprotsess peale, siis seal tuleb, võiks juhtuda ka seda, et järelevalveorganid samuti ka on vaja kaasata. aga kui nad on, kui nemad on mõlemad ühe mütsi all, siis see ei pruugi väga hea olla, nii et jällegi kordan, mida Wolf siin ütles, nad peaksid olema lähedal, aga mitte üksteise ühe katuse all. ja kohustustest vabastamise vahend, bail-in erandeid peaks olema vähe mm,. ei tohiks eriti midagi välja jätta nende, nendest instrumentidest. võib-olla mõned äh, ainult nagu Gunnar siin ütles, niisugused kohustused, mille tähtaeg on, järele jäänud tähtaeg on väga lühi. aga siis on võimalik öelda jah, et kõik on ühel tasemel, sellepärast et me kõik teame, et kui kõik, äh, kui kõik on kohustustest vabastatav, siis äh, ei ole õieti mitte midagi, selles olukorras me ka ei taha ennast leida. kui tegemist on ebaselgusega, siis päästeplaanid ja kriisilahendusasutused äh, võivad otsustada, et me ei taha üldse hakata sellega tegelema, sest me ei tea, missugune saab olema selle mõju sellepärast oleks parem need varad liigendada ja ära klassifitseerida. ja siis hakkab ka turg neid varasid erinevalt hinnastama. ja see hinnastamine näitab meile ka seda, missugune on usaldus ühe või teise panga või institutsiooni vastu. ja samas ka, kui tegemist on nõudmisega, nõudlusega teatud varade suhtes, siis see tähendab seda, et need ilmselt äh, annavad suuremat tulu ja need võivad olla ka riskantsemad. see ei tähenda muidugi seda, et äh, mõned peaksid olema välistatud, aga selline varade hierarhia peaks siiski olemas olema ja see peaks olema juba eelnevalt meil teada sest siis me ka teame selgemini seda, mida kaasatakse eri, era, erandolukorras ja ja me ei taha ka seda, et kõik oleks ühtemoodi üles ehitatud, järgiksid üht sama ärimudelit. me hindame pangandussüsteemi mitmekesisust vägagi, see on, me usume sellesse ja leiame, et ka õigusaktid peaksid seda arvesse võtma ja seda isegi ergutama nii et kui selle õigusaktiga me midagi teeme, siis pigem mitmekesistame seda, peaksime mitmekesistama pangandusturgu. aga samas tuleb olla ka mõistlik. kui näiteks öeldakse, et kui te miinimumkapitali nõuded on ületatud, siis teil ei ole tarvis eraldada mm, raha sellesse fondi. küsimus on pigem äh, kogustest, summadest. me peame leidma mõistliku tasakaalu et oleksid sellised erinevad ohutustagatised. mõni võib äh, valida endale väga kõrged kapitalipuhvrid ja sellega rahul olla, mõned võivad vähemat äh, kapitalipuhvrina kasutada, aga samas äh, kasutada mõningaid muid vahendeid või hoopis kolmandaid instrumente, nii et paindlikkust on ka siin tarvis näha, niimoodi, et me kõiki ei suuna ühes, ei sunni ühes suunas liikuma me tahame ainult seda, et institutsioonid oleksid ohutud, pigem, pigem karta kui kahetseda, see võiks olla põhimõte ja me ei arva, et see majandust kahjustaks. ning äh, sellega lõpetangi, tegemist on väga tähtsa asjaga, aga mööngem ka seda, et meie majandus ja majanduskasv, mida me kõik nii väga ootame, aga, aga seda majanduskasvu ju turgutasid Äh, just needsamad instrumendid, pangandusinstrumendid, mis olid ülemäära üles haibitud. ja ja just sellepärast sellist majandustegevust ei olekski pidanud olema. ega seda, selline majandustegevus ei ole lubatud, mis iga hinna, ei peaks olema olemas, mis iga hinna eest, äh, mida iga hinna eest aetakse. ja ja kui nüüd hakkame tagasi võtma selles asjas riiklikul tasemel, siis see alguses mõjut-, kahjustab meid jaa, aga pikas perspektiivis on see parem. ja kui me seda finantsvõimendust vähendama hakkame pankades, see, see sama on ka sellega. ja seda tuleb ka tunnistada, aga me teeme seda selleks, et kogu süsteem oleks tervem, vastupidavam ja see tähendab seda, et esialgu on valus ja see ei tähenda ka seda, et pankadel peaks kuidagi kergem olema. ei, vabandust, nemad peavad koos kõigiga kannatama selleks, et oma pattude eest ka tasuda. suur tänu! Thank you, Philipp! suur aitäh, Philipp! Werner, äh, aga mul on ka midagi öelda der Kollege Philipp Lam- kas ma võiksin kolleeg ähm, Philipp Lambertsi sõnavõtule veel midagi juurde öelda? tal oli õigus, Äh, ta ütles, et neljandat korda räägime sellest. tema rääkis kolmteist pool minutit ja kui me samamoodi jätkame, siis ärge imestage, et pärast variraportööride ringi ei jää mitte keegi enam siia, sellepärast et äh, normaalsed saadikud ei saa lihtsalt sõna pärast variraportööri, mitte sõnakestki ei saa sekka öelda. normaalsed saadikud, sest aega lihtsalt ei ole. minu arvates nii igal juhul jätkata ei saa. Thank you very much, Werner. I was also going to reply. suur aitäh, Werner. Ähm, ma tahtsin ka Philippi kommentaaridele vastata. raportöör ja variraportöörid äh, on tõesti need, kes äh, lõviosa ajast saavad ja äh, ma olen täiesti teadlik sellest, lisaks raportööri ettepanekutele on tehtud veel tuhat kolmsada muudatusettepanekut ja need ei tulnud sugugi kõik variraportööridelt. me ei pea ainult muudatusettepanekutest rääkima, asja mõte on selles, et kes tegid muudatusettepanekud, mis erinevad äh, variraportööride ettepanekutest, äh, võiksid neid selgitada ja ma olen üsna pettunud selles, et ma ei ole kuulnud äh, mingit teiste muudatusettepanekute analüüsi. me teame ju, et variraportöörid kohtuvad ja, ja seal toimub ka üht-teist, mis avalikkuse ette ei jõua aga kui me nüüd jätkame, siis meil on ju teisi öö, liikmeid ka kõnenimekirjas ja kui on vaja kauem istuda, siis istume kauem. Klints, Böger, Siimann, mina, ma ei tea, keegi pole saanud veel sõna võtnud. see on avalik koosolek, Philipp, mina sulle rohkem sõna ei anna tähtis on see, et kui variraportöörid ei tule millegi uuega välja, siis on see nende endi süü. annan nüüd ECR-i nimel sõna Vicky Fordile, palun. ma püüan nüüd lühidalt teha. kõigepealt kohaldamisala. me teame, et erinevad pangad põhjustavad erinevaid kriise, kõik pangad peaksid olema kaetud, aga meetmed peavad olema proportsionaalsed. see tähendab seda, see eh, erand, mille tegi eh, kolleeg Ferber avalikus eh, omandis olevate või riigi omandis olevate pankade kohta, selle, selle erandi puhul mina ei nõustu temaga. kolleeg ei ole variraportöör, ma ei tea, võib-olla see vastab kuidagi Saksa olukorrale, aga isegi riigipangad võivad põhjustada maksumaksjale kahjusid ja, ja härra Langen pakkus välja erandit väikepankadele. ma ei tea, ma jällegi ei saaks nõustuda, võib-olla proportsionaalsed meetmed, aga me teame, et ka väikepangad võivad suuri probleeme tekitada ning veelinn, see peab olema usutav, selle kohaldamisala peaks olema jällegi nii lai kui võimalik aga et me peame kuidagi käsitlema ka nakkusohtu. mina tahaksin anda kriisilahendusasutustele teatud paindlikkuse, eh, tegeldes eh, ettevõtte eh, kohustustega, kui selleks on rohkem aega vaja ja linn on sarnase ettepaneku teinud ning Liisa ka, tema on variraportöör, lai kohaldamisala nakkuse küsimus, ülekan-, kriisi ülekandumise küsimus ja ja nüüd see küsimus, et mm, hoiuste garantiid ei peaks olema kaetud, ma ei tea, ma tahaksin laia kohaldamisala küll, kuid üks kuu eh, erandiks peaks eh, sobima, sellepärast et lühikese aja jooksul peaks pangad siiski saama eh, likviidsuse huvides vahendeid liigutada. nüüd äh, Äh, mina lähtuksin äh, täielikest kohustustest, seda alles äh, arutatakse baas, baaseli diskussioonis, kas lähtuda riskihinnangust või, või kohustustest tervikuna, riski hindamine on tegelikult olnud üks osa krii-, praeguse kriisi põhjustest, seega me peame leidma selle õige lahenduse, miks mitte kogu kohustusi arvestada ja nüüd siin on ka ajastamisega ebarealistlikke plaane. Diego tegi muudatusettepaneku, öeldes, et veilinni saab kasutada viimase võimalusena, võib-olla on see siiski liiga aeglane kui on vaja kiiresti reageerida. ja jälle ma nõustun raportööriga selles, et me ei tohiks liiga jäigad otsuse tegemisel olla. osad tehnilised standardid, näiteks eh, saneerimiskavad, ettepanekud on olnud liiga ranged, Liisa tegi ühe sellise ettepaneku, mina ka, aga ma arvan, et me peame tegema nii, et eba respekteerib seda äh, fiskaalgarantii klauslit. ja mm, äh, väga palju küsimusi on seotud äh, kodu ja, ja välisriigiga, see puudutab uusi liikmesriiki, riike eriti ja see on seotud artikliga viisteist ja ma näen, et üks kolleeg ja, ja mitte ainult tema on äh, Äh, neid küsimusi püüdnud äh, kustutada, aga mina tahaksin, et selle home host küsimuse puhul tuleb pigem leida kompromiss ja selle nimel on ka uued liikmesriigid teinud muudatusettepanekud. nüüd eelistatud äh, hoiustajad. kui hoiuste garantiiskeemidest rääkida, siis äh, võlausaldajate hierarhias peaksid hoiustajad olema tipus. Ehm, ja seetõttu olen teinud muudatusettepaneku, DGS-skeemid peavad vähemalt võrdsel alusel äh, olema teiste finantskuritegudega Äh, osades riikides on äh, hoiustajad äh, esikohal, Portugalis oli see üks nõue ka Troika poolt. kui nüüd osad riigid kaaluvad erinevaid võimalusi, siis see on üks alternatiiv eelrahastatud fondile ja ma nõustun Wolfiga ka, sest see puudutab ka seda, millise suurusega fonde hakatakse üles ehitama. Mario Draghi ütles, et piiriülese fondi kasutuse puhul on teema väga tundlik. ma olen ise ära kustutanud kogu selle osa, mis puudutas nende fondide kasutamist, aga võib-olla see ei ole ka kõige õigem. erinevad riigid lähenevad sellele, kuidas pangad eh, peavad eh, hüvitama raha maksumaksjatele erinevalt. Rootsil on oma kriisilahendusfond, see võimaldab riigivõlga vähendada, sakslased eh, kasutavad näiteks osaliselt DGS-skeemi ja veel üks riik, mida mina hästi tunnen, püüavad maksustada täiendavalt pankasid, nii et Äh, äh, maks tuleb otseselt kohe riigikassasse pangast, nii et pank, et riigikassast saab siis ähm, hüvitada hoiused äh, no, maksumaksjatele. ja nüüd äh, finantstugi ja sellekohased otsused. ma olen täiesti kindel, et osad suured pangad on äh, Eh, sellise ülesehitusega, kus on rohkem eh, tütarettevõtted ja ta on finantskriisi tingimustes osutunud vastupidavamateks. Eh, ma ei tea, kas see grupi toetamine, kas see võib olla ei alahinda seda, et, et tütarettevõtetel on ka vaja tuge aga see on väga keeruline küsimus, peab arvestama, millise jurisdiktsiooni alla mis mingi pank kuulub. ja veel, ma nõustun äh, raportööriga, et ta äh, soovib äh, CDR kapitali nõuete direktiivi puhul suuremat selgust, aga see on seotud ka likviidsusega probleemiga, likviidsus või mingisugune mittevastavuse äh, probleem, mis vallandab kriisi lahendamise kava, peaks veel olema seal sees. ma nüüd lõpetan ja luban teistel ka rääkida. On... suur tänu, Viki, mul on väga hea meel, et sa kommenteerisid ka teiste muudatusettepanekuid. tahtsin öelda, et äh, kaotasime kakskümmend minutit aega, sest me oleksime võinud alustada üheksa kakskümmend, kui lõpetasime eelmise päevakorrapunktiga, kuid me pidime ootama ning äh, kaotasime kümme minutit pluss veel kümme minutit, sellepärast et variraportöörid polnud kohal. raportöör küll oli, nii et see ei ole küll väga distsiplineeritud käitumine, nii et sellepärast olen täiesti äh, vastu sellele väitele, et meil on aeg otsas ja ma ei hakka siin teistest äh, kõnelejatest üle minema, Danuta Hübner, Markus Ferber, Olle Ludvigson, mina ise, Werner Langen, kas keegi veel soovib sõna saada? Peeter Siimon, veel keegi? hästi. Danuta. Thank you uh,, Sharon. suur tänu, Sharon. mina oma muudatusettepanekutes keskendusin võimalikule riskile kodu ja võõrustaja riigi ametivõimude vahel selles süsteemis ja ma arvan, et see on üks nendest küsimustest, mis tundub küll olevat kõigile teada ja kõik saavad sellest aru, aga sellegipoolest on väga raske leida siin õiguslikku tasakaalu kogu selle kohtupädevuse osas nii kodu- kui võõrustajariigis. ja me teame, et äh, on olemas tulemused ja et on olemas äh, toetused ja et need on ka tulevikus ja need puudutavad finantsstabiilsust võõrustaja riigis ja me ei saa lihtsalt välja töötada sellist kriisilahendusfondi äh, või meedet, mis stabiilsust ohutab. Äh, väga tähtis on Euroopa Parlamendi jaoks äh, siin parema tasakaalu saavutamine. ma arvan, et võõrustaja riigi ametivõimudele tuleks anda ka rohkem võimu. ma sain Gunnarist aru, et ta arvab, et muutused pangandusjärelevalve asutuse süsteemis ei pruugi olla lõplikuks lahenduseks ja et mõeldakse siin ka riiklike ametiasutuste peale alternatiivina. siin räägiti ka riskist, et äh, et meil ei õnnestu finantssüsteemi stabiilseks muuta, kui me ei leia õiget tasakaalu. kuid lõppude lõpuks on siiski võõrustaja riigi ametiasutus see, mis äh, vastutab äh, tegevuse lõpetamise fondi eest ja koduriigi fond peab kandma kulud. nii et ma tõesti loodan, ilma et ma siin üksikasjadesse laskun, et me, ma loodan, et me tõesti ei kaota seda võimalust või lase käest seda võimalust saavutada kompromisside kaudu paremat tasakaalu. see kompromisside leidmine on lahtine protsess, mille puhul me saame kontrollida, kas tõesti tasakaal säilib ja see peaks olema kõikide huvides, aitäh uh,. Markus Markus. suur tänu. ma siiski tahaksin ka oma muudatusettepanekuid äh, kommenteerida, sest siin natukene mainiti neid. me ei räägi ju siin sellest, milline on Saksamaa pangandussüsteem, et meil on siin kommertspangad, avaliku sektori pangad ja siis ka ühistute pangad ma lihtsalt tahtsin teile öelda, et meil Saksamaal on terve rida pankade pankrotte olnud kõigis kolmes vormis, ilma et äh, maksumaksjad oleksid pidanud need pankrotid kinni pidanud maksma. nii et lihtsalt ärge unustage, on süsteeme, mis toimivad liikmesriikides ja küsimus on selles, et kas nüüd tuleks kõik pea peale pöörata ainult sellepärast, et mõnes liikmesriigis ei ole mitte mingit süsteemi või süsteem, mis ei toimi ja see on üks küsimus ning teine küsimus, mis minu jaoks eriti tähtis on, on see, et avalik-õiguslike pankade puhul on meil eripära, eriti Saksamaal. Äh, nimelt on pangad, mis on avaliku sektori omanduses ja millel on ainult üks ülesanne, teatud toetusmeetmeid, programme ellu viia näiteks ähm, uute energiaallikate kasutamine, Äh, hoonete soojustamine, tuues siin nüüd mõned näited, ähm, keskmise suurusega ettevõtete toetamine ja nii edasi. õiguslikult vaadates on tegemist ähm, avaliku sektori pankadega, kuid need ei saa ähm, liidumaade pankadega, säästupankadega võrrelda ja nüüd, äh, kui me viiksime sisse selle tegevuse lõpetamise fondi ja nad peaksid osalema selles, siis nendele langeks peale väga suur finantskoormus, millega nad hakkama ei saaks. ja sellepärast ma tõesti loodan, et raportöör on äh, valmis natukene meile vastu tulema, Wolf Klints ka juba seda ütles, et teatud pankadel on kindlad ülesanded ja et need pangad tuleks välja jätta praegusest reguleeringust, sest muidu äh, me ot-, võtame vastu siin otsuseid, äh, mis ei ole äh, pankade huvides, ärgem unustagem, et me siin siiski esindame Euroopa Liidu huvisid, aitäh! suur tänu, Olle Ludvigson! suur tänu! mina näen siin komisjoni ettepanekus su-, ühte suurt puudust, see puudutab äh, töövõtjaid, nemad on täiesti ära unustatud. sest lõppude lõpuks on ju pangades siiski inimesed, need, kes töötavad ja, ja neid ignoreeritakse täiesti. töövõtjad ja nende esindajad on eriti tähtsad äh, just olukorras, kus pangal tekib probleeme ja sellepärast on väga tähtis, et panga personal ja personali esindajad saavad ka täpselt teada, mis toimub. Neile tuleb anda võimalus konstruktiivselt ähm, panustada sellesse, et panga äh, olukorda parandatakse. ma olen teinud äh, mitu muudatusettepanekut selleks, et ka töövõtjate äh, huvid sisse tuua. ma räägin siin Äh, nii pankade tegevuse lõpetamise plaanidest kui ka uuesti jalule aitamise plaanidest ja sellest, et äh, tööandja peab töövõtjatega dialoogi pidama. on väga tähtis, et äh, töövõtjatel on võimalik dialoogi pidada ka panga juhtkonnaga ja et neile antakse informatsiooni kõikidest otsustest. seda kõike peaks tegema ka kogu äh, tegevuse lõpetamise või saneerimise perioodi jooksul. väga tähtis on, et äh, tegevuse lõpet, tegevust lõpetav ametiasutus äh, saab ka kindla kohustuse kogu aeg töövõtjatele informatsiooni anda, sellepärast et töövõtja on siiski ressurss, mitte aga mingi segav faktor. aitäh! suur tänu! Werner. ja, ich will's äh, wirklich. jah, ma teeksin lühidalt. me räägime siin kohaldusalast äh, ja meie ettekutsed on väga erinevad. kolleeg äh, Nitras ütles, et kõik finantskonglomeraadid ja väärtpaberiasutused äh, tuleks kohastu-, kohaldusalast selle direktiivi puhul välja võtta. aga väga vähesed on valmis arvestama sellega, mida kolleeg Ferber just praegu ütles nimelt, et meil on juba teatud äh, vastutuskohustustega pangad äh, ja et nemad tuleks välja võtta, samamoodi nagu ka riiklikult toetatud pangad või need institutsioonid, millel on teatud panga, vähemalt teatud valitsuse või siis ka äh, piirkondliku valitsuse garantii ja et ka nendega ei peaks siin arvestama. kui me selle direktiivi töötame välja niimoodi, et juba olemasolevad äh, süsteemid pööratakse pea peale, siis sellel direktiivil pole mitte mingit mõtet. mina ise olen olnud pikki aastaid äh, Saksamaa säästupankade ja ka ühistupankade äh, juhtkondades äh, Need ei ole pankrotti läinud, sellepärast et meil on seal kindel vastutusklausel ja, ja ühistu ise on hoolitsenud selle eest, et töö taastatakse, nii et meil on juba kindlad mehhanismid olevad, mis hoolitsevad selle eest, et pankrotti ei minda. ja sellepärast äh, peaks äh, raportöör arvestama nende eranditega ja nende soovidega, mis me erinevates muudatusettepanekutes oleme välja toonud. teine punkt, kolleeg Ferber mainis ka seda juba, nimelt, et kas äh, sellise suure tegevuse lõpetamise mehhanismi puhul äh, Ehm, liiga uljaks ei lähe, me räägime siin kolmekümnest miljonist, praegu kehtivad reeglid omakapitali direktiivis ütlevad, et suurel finantsinstitutsioonil peab olema põhikapitaliks seitsekümmend miljonit ja ma arvan, et mõistlik oleks, et me alati kasutaksime ühte määra selliste suurte institutsioonide puhul, sellepärast et siis meil oleks võimalik ka piirkondlikku vastutust välja tuua ja mitte ükski pankadest, mis satub äh, probleemidesse, äh, mitte ühelgi pangal, mis äh, on sattunud raskustesse viimastel aastatel, nendel ei olnud alla seitsmekümne miljoni omakapitali teksija ja kõik ülejäänud, millega siin probleeme oli, neil oli palju rohkem omakapitali, nii et ärgem hakakem siin kõike ühe vitsaga lööma. aitäh! suur tänu, Peeter Siimon! vabandust, no nüüd saate sõna. Um väike vehje, et aht, kaheksa miljardit oli IKP pangal omakapital. mis puudutab nüüd neid äh, riiklikult toetatud pankasid ja härra Ferber ka seda juba ütles, kui me nüüd vaatame täpselt, millised pangad on siia kaasatud, siis me peaksime mõtlema ka selle peale, et me eh, jääksime erandid ette nendesse valdkondadesse, kus avaliku sektori pangad on juba kaasatud. näiteks nende institutsioonide puhul, kus ettevõtteid ähm, ettevõtete tööd lõpetatakse kontrollitud, miks nemad peaksid veel maksma midagi nendesse kriisilahendusfondidesse ja nagu siin öeldud, riikliku tagatisega pangad, neil on juba tagatis olemas, vastutuskohustused paigas, nii et ma ei saa absoluutselt aru, miks äh, tuleks nemad kaasata sellesse direktiivi kohaldusalatesse. mis muudutab, puudutab taotlust, nõuetest loobumist, siis tahaksin tulla selle juurde tagasi, et me peaksime mõtlema selle peale, kuidas äh, äh, säästetega edasi minna. USA, Portugali, Austraalia puhul oleme me näinud, et äh,, äh et siin on äh, äh, neid eelistatud ja ka meie peaksime oma direktiivi puhul mõtlema selle peale, et kas me ei peaks ette näita-, nägema ka sellist võimalust, et äh, riiklikus seadusandluses ähm, pankrotimenetluse kaudu pannakse paiku see, et äh, säästjad saaksid oma raha kõigepealt tagasi, et nemad on eelisseisus äh, priviligeeritud ähm, nõuetest loobumise süsteemis mis puudutab üleüldiselt kogu seda nõuetest loobumise süsteemi ja ma tõesti kordan seda veel kord ja saage sellest palun aru ja vabandage veel kord, aga kogu see nõuetest loobumine ei ole piisav selleks, et äh, seda ühe protsendi määra kriisilahendusfondi puhul õigustada. sellest ei piisa, seda ei ole võimalik saavutada. ma tooksin mõned numbrid, et seda tõestada kallid kolleegid, vaadake komisjoni mõjuhinnangut äh, ja rääkige kolleegidega komisjonis. seal öeldakse, et me oleme raskes sügavas kriisis ja meil on üks protsent fondis ja ja kui nüüd piisavalt kasutatakse nõuetest loobumise meetmeid, siis komisjon eeldab, et liikmesriik lisaks veel kolm protsenti SKT-st panustab sinna äh, Äh, pankrotipessa. kolm protsenti SKT-st äh, ja seda raske kriisi puhul ja see ning maksumaksja peab kolme protsendiga SKT-st kandma kulusid. see teeb just seda, mida me soovime vältida. nii et sellepärast ma leian, et fondi sissemaksemäär peaks olema palju suurem, üks protsent on tavaliselt umbes kuuendik äh, taaskapitaliseerimiskuludest, mis meil praeguses kriisis oli ja mina oma muudatusettepanekutes olen teinud ettepaneku, et üks koma viis protsenti kaetud säästudest nii säästutagatiste puhul kui ka nendest väga palju räägitud äh, äh, kriisilahendusmeetmetest. nii et vähemalt kolm protsenti, see oleks siis vähemalt äh, pool taaskapitaliseerimiskuludest, mis meil praegusel hetkel, praeguses kriisis tuli pankade taaskapitaliseerimises kulutada. minu arvates ei ole seda liiga palju, eriti kui meil on tõesti tõsi taga selle mõttega, et me soovime, et ähm, maksumaksjate raha pankade päästmiseks enam ei kulutataks, et pangad ise seda teevad. suur tänu! panin ennast ka kõnelejate nimekirja ja mul on terve rida muudatusettepanekuid ja ma hea meelega selgitan neid. tahaksin tahaksin paar üldist märkust teha. paljud teist on rääkinud kohaldamise alast ja sellest, mis peaks olema hõlmatud ja mis mitte. mina arvan, et enamus asju peaks siiski olema hõlmatud proportsionaalsusega olen aga nõus, proportsionaalsus hõlmab rohkemat kui ainult suurust, ka ärimudelit ja nii edasi, nõnda me saame kaasata kõik asutused, ilma et me mingisugust ohtu tekitaksime. ja kui me vaatame neid kriisilahendus- ja taasteplaane, siis ka nemad võivad olla proportsionaalsed nii suuruse äh, ja ka olemuse poolest. näiteks kui te olete institutsionaalse kaitseskeemi osa, siis see moodustab ka osa teie taaste- ja kriisilahendusplaanist, selgitate, kuidas see toimib, miks nii palju riske ei ole seoses sellega, et niisugune kava on olemas. me peaksime kõike seda arvesse võtma. ma ei aga ma ei ole nõus sellega, et osad asjad lihtsalt, osad institutsioonid välja jäetaks, nii nagu mõned siin on pakkunud. ja me ei peaks rääkima sellest, et kõigile ühe mõõdupuuga tuleb mõõta. mis puudutab aga kriisilahendustingimusi, siis ma ei toeta seda, et väga palju lisatingimusi siia kirja saaks pandud, peamiselt selle tõttu, et fin-, finantskriisid ei kipu reeglite järgi minema, see ongi see probleem ning mingil hetkel peavad järelevalveorganid ja kriisilahendusasutused äh, võtma kätte just need vahendid ja kasutama neid, mis sobivad vastavatele olukordadele, aga siin on küsimus õiges tasakaalus, ühelt poolt me peame andma ju investoritele maksimaalse kindluse ja see on just nendest, üks nendest asjaoludest, asjaoludest, millele Gunnar viitas. nimelt siin on nagu tegelikult kaks head lahendust, ühelt poolt on meil paika, oleks paigas niisugune mm, konkreetne plaan, kuidas täpselt kõike hakatakse tegema niimoodi, et investorid täpselt teavad, kuidas asi läheb või et siis on paindlikkust eh, antud kriisilahendusasutusele, et nad peavad tegema just seda, mis on maksumaksjaid raha arvestades eh, võimalik. lõpuks me peame kokku leppima selles ja ei saa loobuda paindlikkusest, mida ühelt poolt on tarvis kriisilahendus, lahendusasutusel, samas aga me peame maksimaalse õiguskindluse tagama seda on Wolf juba nimetanud ka, et kui on rohkem kapitali, siis on võimalik seda arvesse võtta näiteks ka bail-in'i asemel. nii et see on täiesti loogiline lähenemine. mis puudutab ennetavaid pädevusi, toetan öö, seda, et need pädevused, mis on suunatud ennetamisele, oleks võimalikult tugevad. ja ma arvan, et na, Äh, selleks, et nad töötaksid, nad kindlasti, et need vahendid töötaksid, nad on ka kindlasti sekkuvad. nii et siin me peame leidma jälle mõistliku tasakaalu ühelt poolt selle äh, sekkumise ja tõhususe vahel. ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, tasakaal siin Eh, ei kaoks, kui me räägime kriisilahendusmeetmetest, nii et kindlasti peab leidma sellise mõistliku tasakaalu. toetan seda, et riiklikke vahendeid ei hõlmataks siia, see on, see ei ole minu eesmärk nii et mina ei läheks seda teed, et kasutada neid riiklikke stabiliseerimisvahendeid. Äh, paindlikkust ka hoiuste tagamise puhul tuleb säilitada, tuleb arvestada seda, missugused on liikmesriikide kogemused olnud selles valdkonnas, eriti kui näit-, eriti Portugali näide on siin toodud ja ma arvan, et äh, see hõlmab enamusi neid teemasid, mida siin on tõstatatud, mul on siin terve rida muid ettepanekuid ka ja ja ma pakkusin ka äh, esimehe muudatusettepanekuid, mis on su-, suunatud siis delegeeritud aktide teemale, et meil siin oleks ajagraafik kõik õigesti paigas ja ei oleks niisugune olukord, et komisjon tuleb enne suvist, suvepuhkust kõikide nende delegeeritud aktide ettepanekutega või ma tean, et meil on institutsioonide vahelised kokkulepped selleks paigas, aga ma tean, et need väga hästi ka ei toimi. me peaksime, peaksime palju kindlamini fikseerima ajagraafiku selle kohta, millal need delega-, delegeeritud aktide ettepanekud peaksid tulema, see oleks ka hea õigusloome mm, üks osa. nii palju oli mul öelda ja nüüd annan raportöörile sõnajärje tagasi, palun, Gunnar. suur tänu! suur tänu kõikide märkude, märkuste ja mõtete eest tahaksin öelda, et oma sissejuhatavas ettekandes ma nimetasin terve hulga muudatusettepanekuid, mida kolleegid olid teinud ja sellepärast ma ka ütlesin, et on siin näha selget mustrit, sõltuvalt sellest, kust kolleeg pärineb, selles, selles suhtes on ka oma nägemus, kuidas probleeme lahendada ja ma ütlesin ka, et tegemist ei ole mingisuguse irooniaga siin, vaid see peegeldab tegelikkust tegelikkust, sest meil on erinevad olukorrad ja me peame kõiki neid arvesse võtma selleks, et oleks tagatud parim lahendus. selles mõttes jah, ei ole meil võimalik kõikidel ühte lahendust välja pakkuda. me peame hoolitsema selle eest, et kõik igasugused vastuolulised asjad välja jäetaks. aga mis puudutab näiteks kohaldamisala, minu meelest siin võiks lähtuda sellest, et kui on tegemist asutustega, millel juba on olemas oma kriisilahendussüsteem, siis me peame hoolitsema selle eest, et me suht-, kohtleme neid proportsionaalselt, olgu siis erand või mitte erand, aga igal juhul ka neid tuleb kohelda niiviisi, et nemad saaksid anda oma panuse Euroopa pangandussüsteemi paremaks muutmisele. ning ma arvan, et on oluline kõike seda kaaluda ja ega me siin ei vaidle ju selle üle. aga kui te vaatate kõike seda muudatuste kuhja, siis, ja see ei ole muidugi kellelegi mingi uudis, et ei ole lihtne mõista üksinda eraldiseisvat muudatusettepanekut, sellepärast et ta on ju nagu kontekstist välja rebitud ja samas võib see mõ-, suurt mõju omada, kõike seda on väga tarvis arutada. nii et ma olen valmis kõikide kolleegidega kohtuma, kes tahaksid rohkem selgitada oma muudatusettepanekuid. ja siis lähevad asjad palju kergemini. kohaldamisalast siis veel. ma mainisin ka, et, et paljud kolleegid on rääkinud tasakaalust kodu- ja võõrustajariigi vahel ja see ei, ei ole, ei ole mitte liikmesriikide suveräänsuse või prestiiži küsimus, vaid pigem ikka jälle selles, kuidas saavutada õiglane tasakaal selles, mida me teeme ja me peame arvesse võtma, et mõnes liikmesriigis on tütarettevõtjad olulis-, väga olulise rolliga finantsturgudel ja me peame seda arvesse võtma aga jällegi lähtuma peaksime sellest, et me peaksime vaatama tervet gruppi või pangandusgruppi, sest vastutus lasub ju seal. ja see õigusakt käsitleb ju vägagi, vägagi seda, et vastutus lasuks omanikel. sellepärast tulebki pöörata tähelepanu pangandusgruppidele, kontsernidele, nii nagu siin sai nimetatud ja tasakaalu küsimus on siin oluline. kuidas seda täpselt teha, hakkame asja arutama veel ja ma püüan siin ka anda oma panuse selleks, et see tasakaal oleks hea. veel ühte asja tahaksin lisada. me oleme kõik siin disainerid või arhitektid ja vahest me arvame, et meil õnnestub kas öö, kujundada tulevikku. aga mida detailsemaks me muutume seadus, seadusandluses, seda vähem on meil reguleerida neid tulevasi kriise ja nendega seotud otsuseid, sest me tõepoolest ei tea ju, mis tulema hakkab. selles mõttes meil on vaja selgust ja läbipaistvust platvormide tasakaalu, äh, pädevuste osas, samas peame olema ka kindlad selles või hoolitsema ka selle eest, et igas olukorras võimalikult parim anda. ja siis veel ühest asjast ütleksin selle vastuseks võib-olla esimehe poolt just öeldule. panganduskriisi ja panganduskriisi vahel on erinevused ja viimastel kuudel olen täheldanud seda, kui me asju oleme arutanud, et paljud äh, kolleegid näitavad näpuga Ameerika poole. et näe, nemad lahendavad asja väga kergesti, ilma mingi riikliku sekku-, sekkumiseta. aga tuletagem meelde, Ameerika valitsus tegi suurima kapitalisüsti mis kunagi elus on tehtud. ja osanikud, aktsionärid ei kaotanud mingit raha. ja mina ei arva, et nii peaks asi olema meil Euroopa Liidus. mina arvan, et kui meil on riiklik sekkumine, siis peavad olema paigas ka selged reeglid ja ärgem siin hakakem unistama, kui on suur panganduskriis siis kulub raha kindlasti rohkem kui igasuguse kriisilahendusfondi raha, mis meil praegugi on. vaatame praegu eh, ju pangandussektor maja, eh, rahastab ju meie majandust. meie majandus on ju väga suur ja me peame hoolitsema selle eest, et oleks tagatud ka selles mõttes maksimaalne stabiilsus. ja just nii ma mõtlen praegusest õigusaktist. esmalt on ta ennetav ja teiseks siis kriisi ohjamiseks vajalik. ennetamine tähendab just seda, et meil on paigas pankade rahastamise süsteem korralikult. aga ka seda, et kriisi ajal meil oleksid olemas vahendid, mida kriisi ajal kasutada saaks ja needki peavad olema päris selged ning ei ole võimalik ju unustada seda asjaolu, et alati, kui meil on olnud tõeliselt suur panganduskriis, siis on tarvis olnud äh, riiklikku sekkumist. ja kui nüüd seda vahendit ei ole, siis me hakkame õõnestama Euroopa pangandussüsteemi usaldusväärsust. ma ei ütle seda, et seda peaks kohe esimesena valima või teisena valima, aga valikvariandina peab see olemas olema. päris huvitav on ju see, me räägime praegu siin pangandusliidust ja selgub, et nendes riikides, kus äh, sellel, äh, kus, nendes riikides, kus on usaldusväärsusega pla-, äh, probleeme, siis nemad on ka Euroopa tasandil ESM-i vastased. me kasutame ju maksumaksjate raha ja meil on seda tarvis. ilmselgelt on meil seda tarvis. ja sellega me oleme andnud oma pangandussüsteemile usaldusväärsust juurde. aga asjad ei toimi liikmesriikide tasemel, on olnud ju tarvis äh, sekkumist, riiklikku sekkumist. ja ega ESM ei ole ju mingisugune eraalgatus, ükskõik mida siin öeldakse. vaadakem neid asju realistlikult. ja veel üks asi äh,, nende käivitajate kohta ja kuulasin väga teraselt kõiki neid argumente, mis selle suhtes öeldi. aga on asja võimalik ka tagurpidi vaadata. ja sellest me võime veel edaspidi aru, rääkida. et need, kes, Philipp nimetas siin seda tervet valikut indikaatoritest ja ma väga austan Philippi argumente, aga on väga lihtne vaadata seda, et nende indikaatorite, näitajate järgi me teeme õiged otsused, aga vahest on ka niiviisi, et mida rohkem meil neid näitajaid on, seda raskem on ka tõlgendada seda, kuidas nende alusel tegutseda. kui meil on väga palju kriteeriume, siis neid on võimalik tõlgendada neid ka nii, et järsku polegi tarvis tegutseda. nii et kui me räägime asjadest siin ja praegu, siis kõik asjad paistavad päris selged sest me oleme väga kindlad selles, et otsused saavad olema õiged, mida hakatakse tegema. aga mida rohkem kriteeriume on otsuste aluseks, seda raskem hakkab ka olema jõuda ühe, ainsa ja loodetavasti parima otsuseni. ja neid kriteeriume võib olla tõlgendada ka niiviisi, et ei, sekkumine ei ole põhjendatud. jätkakem seda arutelu, kuid mõistkem ka seda, kui raske on otsuseid vastu võtta kriisi ajal. tahaksin tänada kõiki kolleege selle diskussiooni eest ning hea meelega olen valmis edasi diskuteerima, olgu siis siin komisjonis või ka kahepoolselt. suur tänu! Uh, tänu! Um, the timetable uh,, well, we are scheduled for a vote. nüüd uh, meie ajakava hääletamine komisjonist kakskümmend üks märts teoreetiliselt peaks meil rohkem aega nüüd jääma nii et saaks välja kujundada ka kompromissettepanekud, need komisjoni. ma ikkagi arvestan sellega, et äh, oluline on ka, kuidas meie otsused, enne kui me hääletama hakkame, avalikkuseni jõuaksid ja võib-olla juunis jõuame täiskogule see oli informatsiooniks, suur aitäh kõigile ja läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, see on vist number kaksteist, eks ole piisava kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava. arvamuse koostas Toomas Mann. ja need, kes ruumist lahkuvad, palun tehke seda vaikselt, nii et Toomas ei peaks karjuma mikrofoni. Ähm, bei... suur tänu, proua esimees. räägite siin jätkusuutlikest äh, pensionitest, on tegemist äh, väga tähtsa valdkonnaga juba mitmeid aastaid. meil oli väga vastuoluline roheline raamat, nüüd on meil valge raamat ja meil on loodud võimalus äh, kahe komisjoni vahel, majandus- ja rahanduskomisjoni ja tööhõive ning sotsiaalküsimuste komisjoni vahel seda tööd koordineerida. nii et meil oli võimalik öelda, siin on meil omad pädevused äh, ühes valdkonnas ja teises valdkonnas ja meil on jagatud pädevused. ma olen tehtud sada kolmkümmend viis muudatusettepanekut ja mul tuli tunnistada, et äh, nendes on väga palju sarnaseid ettepanekuid. kõigepealt äh, seadusega ette nähtud riiklikud pensionid ma ei tea, kas Corinne sari saia kümme, kaheksateist ja kakskümmend kolm need muudatusettepanekud Rahvaparteilt, mida tehti samamoodi nagu ka kolleeg Karinš. mis puudutab sotsiaaldemokraate, siis probleeme on mul kolleeg Kutašega, kes tegi muudatusettepaneku number kolmteist, seal räägitakse üleskutsest liikmesriikidele, äh, kes ei ole oma pensionisüsteem kohastanud demograafiliste arengutega. ma kardan, et selles osas me kokkuleppele ei jõua. mul on probleeme ka muudatusettepanekuga kakskümmend üks, kus pensioniiga äh, seotakse Äh, siin äh, pensioni suurusega, mulle tundub, et äh, seal me ka kokkuleppele ei jõua. mulle meeldis väga Olle Ludvigsoni muudatusettepanek, keda ma siin praegu ei näe, ta on sotsiaaldemokraatide variraportöör ja ta nii esimese kui ka kolmanda samba puhul on tä-, minuga täiesti nõus, suur tänu sulle, Ole, olen nõus sinu muudatusettepanekuga seitse, kakskümmend neli ja kakskümmend seitse, see kõik puudutab esimest sammast, nii et seal me oleme ühel nõul no.. nüüd ECR, kolleeg Kamal, keda ma just nägin, jah, olen nõus esimese samba muudatuse ettepanekutega üheksa, kaksteist, viisteist, üheksateist ka kogu see lähenemine on sarnane minu omaga. Philip Lamberts äh, nägin ka siin, sa tegid Roheliste nimel väga palju muudatusettepanekuid. suurema osaga neist olen nõus, äh, kaks kuni neli täitsa, aga minu arvamus ja üheksateistkümne puhul on mul probleemiks, aga seda äh, saame me veel läbirääkimistel arutada. kuue siis Toomas Hendel on teinud väga palju muudatusettepanekuid esimese samba muudatusettepanekutega olen nõus, teise ja kolmanda samba puhul mitte kõigiga. nüüd see riiklik pension ja esimene sammas kuus ja neliteist on need muudatusettepanekud, mis on väga head. kahekümne viiega on mul probleeme, see on minu arvates liiga reguleeriv. siis üksteist ja kaksteist ALDE muudatusettepanekud, mis tegime esimees Sharon Bowles, ma kardan, et on ka teise ja kolmanda samba küsimused, nii et neid on võimalik tehniliselt lahendada. nüüd siis seesama äh, äh, sammas kaks ehk ettevõtete makstavad pensionid äh, nüüd Rahvapartei muudatusettepanekud. Danuta ja Corin Wortmann-Kool on väga palju neid teinud. olen peaaegu kõigiga nõus, paar üksikasja tuleb veel läbi arutada. Said Kamal teise samba osas sajaprotsendiliselt temaga nõus, mul on väga hea meel selle muudatusettepaneku üle. ma leidsin, et see pensionite direktiivi ülevaatamine on väga-väga kriitiline küsimus, ma tean, et siin komisjonis arvatakse siiski teistmoodi. kolmkümmend kaheksa, nelikümmend, nelikümmend üheksa, kuuskümmend kolm, täiesti nõus, rohelised, kallis Philips siis, muudatusettepanek nelikümmend kuus sinult, sellega on mul probleeme regulatiivne harmoniseerimine. ma kardan, et siin on meil lihtsalt täiesti teistsugused seisukohad. mina olen harmoniseerimise, ühtlustamise vastu, mina olen reguleerimise vastu. ka täna hommikul oli mul võimalus äh, rääkida pangand-, maksutavatest ettevõtte pensionitest äh, meil tuleb lõppude lõpuks leida siiski lahendus, ähm, mille, mida ettevõtted saavad endale lubada ja kui suured investeeringud on vajalikud ja, ja kui meil tuleb Solventsus kaks ka sisse viia, siis on lihtsalt teatud ettevõtete pensionifondid, mis oma tegevuse lõpetavad. ja see on minu arvates püssirohutünniks ja olukord liiga raske. meil ei ole Solventsus kahte vaja selleks, et äh, seda pensionitega siduda, Olle, ma arvan, et sa oled ka minuga ühel nõul ja meil tuleb hoolitseda selle eest, et kui teatud valdkondades on teatud reguleerimisvajadus, siis on see ka võimalus praegu seda kompromisside kaudu teha. kompromissettepanekud artikkel kümne kohta, vaatame, kas meil see õnnestub. siis äh, Philipp ja Rohelised muudatusettepanek viiskümmend viis olen sellega täiesti nõus, aga te soovite Euroopa tasandil minimaalset ähm, ähm ühtlustamist äh, omakapitalinõuetega, ma kardan, et see on natuke irreaalne. siis muudatusettepanek seitsekümmend, siin ma ei saa päris täpselt aru, kas te olete Solventsus kahe kasutamise poolt või vastu. äkki me arutelus saaksime selle välja selgitada üleüldiselt, aga mulle tundub, et äh, suurem osa on selle poolt, et me ei saa solventsus kahte äh, kasutada teise samba puhul. kui me üheskoos sellele järeldusele jõuame, siis see oleks väga hea. nüüd see muudatusettepanek äh, seitsekümmend üheksa, mis puudutab HBS-i ka sellega on nõus ja siis ka muudatusettepanekutega sada üks ja sada kümme pole mul mitte mingeid probleeme. nüüd siis ALDE. Teie olete raskuskeskme pannud teisele sambale, see on tähtis, olen nõus teie muudatusettepanekutega nelikümmend kaks ja viiskümmend üks, viiskümmend kuus ja kaheksakümmend üks ma ei taha, proua esinaine, esimees, kõiki muudatusettepanekuid välja tuua, aga mõned siiski tooksin. ja mis puudutab sotsiaaldemokraate ja Olle Ludvigsoni, väga tähtis oli see, mida Saksa kolleegid tegid äh, muudatusettepanekutega nelikümmend seitse, viiskümmend kuus ja kaheksakümmend kaks, ka nemad leiavad, et pensionite direktiivi peaks üle vaatama, olen sellega sajaprotsendiliselt nõus. mul on probleeme kuue muudatusettepanekutega nelikümmend seitse ja viiskümmend kaks, tema tahab soovituse asemel direktiivi, see on aga täiesti vastuolus sellega, mida soovivad ülejäänud fraktsioonid. Õnneks äh, Äh, ka tema lükkab solventsus kahe alusena tagasi. ja siis äh, kolmas sammas ehk erapangad, Danuta Corini ja Franzari muudatusettepanekutega olen sajaprotsendiliselt nõus, ECR ja Said Kamal olen nõus kõikide muudatusettepanekutega, välja arvatud muudatusettepanek sada kaksteist, kus ähm, nõutakse esimese samba ärakaotamist, äh, seda teise ja kolmanda samba kasuks, aga süsteemid on minu arvates liiga erinevad. Olle Ludvigsoniga olen ka täiesti nõus, on paar seisukohta lõikes kolmkümmend kolm, kus räägitakse käitumisjuhiste väljatöötamisest, ma arvan, et siin me peaksime jõudma ühisele seisukohale, kohale, sa soovid rohkem reguleerimist, ma saan sellest soovist aru, aga siiski me peaksime mõtlema, kas see tõesti on teostatav ja reaalne. nii et selle nimel võime me veel tööd teha. mis puudutab kolmandast sammast ja kuue muudatusettepanekuid, siis olen nõus Toomas Hendeli muudatusettepanekutega sada neliteist kuni sada seitseteist täiesti nõus, samamoodi nagu ka sada kolmkümmend üks, kuid käitumisjuhimised, ma kardan, et seal meie arvamused on väga erinevad, näiteks muudatusettepanek sada kakskümmend viis, ma ei näe seal mitte mingit võimalust, et me jõuame kokkuleppele. mis on minu järeldus, paljudes valdkondades on erinevad fraktsioonid äh, ühel arvamusel, me võime öelda, et lükkame tagasi Solventsus kaks kasutamise alusena, kui see läbi läheks, äh, siis oleks, oleks väga hea positiivne sõnum, mida me saaksime oma valdkonnakomisjonist äh, anda edasi nendele, kes juba praegu vastutavad ettevõtete pensionite eest, sotsiaaldemokraatide, ALDE, Roheliste ja ka ECR-i puhul oleme me ühel nõul kuuega, on mõned küsimused, ähm, kus lihtsalt seisukohad on väga erinevad. Äh, siin eksklusiivne kompetents solventsus kahe kasutamisel meie võitlesime selle välja, see on minu arvates tähtis. meil on vaja ka tööhõivekomisjoniga koostööd teha selles küsimuses. mul on väga hea meel, et see arutelu täna siin toimus ja vaatame, et me siis järgnevatel päevadel jõuaksime ka kompromissile. töötan kompromissettepanekuid praegu välja ja üritan siis variraportööridega ühisele nõule jõuda. on veel paar erinevat küsimust, mis tuleb läbi arutada, katsusin neid ka praegu siin välja tuua, proua esimees, ja ootan põnevusega järgnevat arutelu. Uh, from... suur aitäh! Ähm, lisaks variraportööridele, kas veel keegi soovib sõna? Silvi? veel keegi? ja kas sina soovisid sõna? ei soovinud veel. andke mulle märku, kui te soovite, sellepärast et me oleme ajahädas. sotsiaaldemokraadid, ole palun. suur aitäh, eesistuja. Äh, mina tahaksin viiest punktist rääkida. kõigepealt on oluline Ähm, lahendada see küsimus, et me peame õige pensioniea paika panema, me peame võtma sellised meetmed, mis peegeldavad reaalset maailma, äh, töökeskkonda ja me peame äh, tagama ka selle, et äh, pärast pen-, ametlikku pensioniiga saaksid inimesed ka edasi töötada. liiga palju kodanikke sunnitakse vara, varakult pensionile minema teiseks võrdsus, me ei su-, suuda iial jätkusuutlikku pensionisüsteemi luua ilma tööturu, turgude võrdsustamiseta, samuti tuleb arvestada seda perioodi, kui on ots-, otsustatud hoolitseda vanurite või laste eest järgmiseks. tööandja pensionide kaitset tuleks suurendada, kui näiteks tööandja maksujõuetuks osutub. praegu on kolmandas sambas erapensionid, kuid me peame palju rohkem tegema, me peame informatsiooni parandama selleks, et kaitsta tarbijad paremini ja viiendaks äh, komisjon on rõhutanud individu-, individuaalsete pensioniskeemide, skeemide või pe-, eraldi pensioniskeemide järelevalvajate loomist, ma ei tea, me peaksime mingisuguse järelevalvesüsteemi peale mõtlema Euroopa tasandil. kui on võimalik äh, liikmesriikide pensionisüsteemidest äh, ülevaade saada, siis peaks saama ka Euroopa Liidu äh, tasandil äh, vastava ülevaate koostada ja eh, oluline element on see, et eh, mida teha kvantitatiivse aspektiga, kui me arutame pensionisüsteemide järelevalvet. paljud eh, on arvanud või pakkunud siin välja lahendusi, mis tunduvad liiga lihtsad me püüame erinevaid nõudeid tasakaalustada, ühest küljest on komisjon öelnud Valges Raamatus, et tööandja pensioni direktiiv peab püüdlema selle poole, et antaks võrdsed võimalused ja ka seoses Solventsus kahega, Solventsus kaks tuleb, ei, ei pea üle võtma pensioniskeeme, minu arvates ei ole see õige solventsus kahe otsekohaldamine maksujõuetuse puha, puhul oleks siiski töötajate jaoks probleemne ning sellist koormust tuleks vältida. me peame praktilised olema, leidma õiget tasakaalu, kui me arutame tööandja pensioni järelevalve küsimusi millised on need kvantitatiivsed nõudmised, mis lihtsustaksid tööandja pensioniskeemide toimimist? me peaks selline terviklik ähm, bilansimudel olema. ja muide, meie lähenemine on hoopis teistsugune kui Solventsus kaks tuleb läbi viia äh, kvantitatiivse poole mõjuhinnang. Äh, Euroopa tasandil on küll see mõte leidnud skeptilist vastuvõttu. nüüd ja nüüd, kui on sellisele järeldusele jõutud, tuleb olla väga ettevaatlik poliitika peab laht-, lähtuma faktidest. paljud töötajad peavad tunnistama, et nad on suuri kaotusi kannatanud, kui, kui ettevõtted on pankrotti läinud. see, seda on ette tulnud alates aastast kaks tuhat üheksa, me ei taha, et see korduks tulevikus. tööandja pensioniskeemid peaksid toimima nii, et äh, isegi siis, kui finantsturgude äh, tulem on väga madal, äh, toimivad pensionifondid ikkagi edasi. nüüd me peame arvestama ka finantsturgude terviklikku olukorda, sellest, see mõjutab kõike tööandja pensioniskeemide direktiivi ajakohastamine äh, aitab kaasa ka siseturu sujuvamale toimimisele, seega võtkem vastu selline otsus, mis aitab paika panna äh, hästi äh, välja timmitud tööandjast pensioniskeemid suur aitäh raportöörile äh, äh, põhjaliku analüüsi eest, tegemist on suurepärase tööga ja ootame nüüd äh, suure huviga jätkuvaid arutelusid, kui me arutame kompromisse. suur aitäh, Sofi Intvelt, palun. suur tänu. aitäh raportöörile nende märkuste eest kõigi nende muudatusettepanekute kohta ootan suure huviga neid arutelusid, mis peaksid aitama meil kompromissid välja vormida. ma arvan, et äh, minu ettepanekud või sõnavõtt läheb äh, sama teed pidi kui e-, eelkõneleja sõnavõtt. Hollandil on meil pensionifondid, mitte pay and go süsteem ja ise me arvame, et meil on maailma üks kõige paremaid süsteeme, kui mitte kõige parem. kuid ka sellel on teatud nõrkusi ja e, viimased aastad on ka näidanud, et finantskriisi aastatel on ka need fondid haavatavad. mina arvan, et me oleme silma kinni pigistanud Äh, ja unustanud ära, et tegelikult riskid tuleb jaotada kõikide generatsioonide vahel võrdselt. praegu tundub, et äh, järgmine põlvkond peab hakkama äh, riske, meie, meie riske võtma, aga nad ei osale otsuse tegemisel, nad ei ole ei ametiühingutes ega tööandjate seas ja otsuseid teevad pigem selle põlvkonna esindajad, mida nende otsuste tulevik ei mõjuta. alles eelmine nädal arutasime seda, et kahekümne viie aastane tegelikult maksab ju pensionifondi täpselt sama summa ja veelgi kauem kui teised, aga saab palju äh, vähem sellest fondist kui äh, tema kaastöötaja, kes on kakskümmend aastat vanem ja meie arvame, et see on äh, ebaõiglane, see, seda ei ole ka kogu debatis üldse käsitletud, see on jäänud tähelepanu alt välja ja tähelepanu alt välja on jäänud ka uued töövormid. kollektiivsed pensionifondid eh, ei ole, eh, nendest pole üldse räägitud, meil on peaaegu üks miljon kodanikku, kes eh, sõltumatult töötavad, FIE-na töötavad ja muide nemad ei ole kuskil esindatud mina nõustun muidugi raporti ja raportööri suunaga, aga ma ei arva, et keegi oleks arvanud siin saalis, et Solvency kaks peaks kehtima äh, otse ka pensionifondidele, aga ma arvan, et me peaksime siiski arutelu võtma ka riskiteema ja selle, et kuidas on võimalik pensionifondis stabiilsust tagada, mitte ainult praeguste pensionäride huvides, vaid ka tulevaste pensionäride huvides. võib-olla äh, tõesti peabki rakendama samasugust loogikat kui Solventsus kahes. meie peame äh, meeles pidama, et näiteks kui me räägime kindlustajatest, siis äh, räägitakse ikkagi äh, poliisi äh, omaniku ja aktsionäride äh, vaheliste riskide äh, võrdsustamisest, aga pensionite puhul on täpselt samamoodi, me peame täpselt defineerima, millised on panuste süsteemid ja, ja, ja mis süsteemist välja saab, jällegi see on põlvkondade vahe küsimus ja see vajab käsitlemist. nüüd Ehm, jällegi me oleme kõik ju muudatusettepanekuid esitanud ja juba tüütuseni oleme me kõige üle korranud seda, et me ei taha, et solventsus kaks kehtiks, aga me peame võib-olla väga või võib-olla on väga lihtne siiski öelda, et me tahaksime, et äh, me peame, et paremini mõeldaks ka selle üle, mida peavad kinni maksma järgmised põlvkonnad Philip, palun. Äh, suur aitäh, Toomas, sinu struktureeritud ülevaate eest äh, kõigi nende muudatusettepanekute kohta. meil on teatud erimeelsusi, kindlasti äh, võime kokkuleppele jõuda, aga rääkiksime kõigepealt erimeelsustest. mina olen natukene segaduses solventsus kahe pärast, isegi kui see on vale, vale instrument, ei anna mingit turvalisust, peame ütlema, et aga, aga kui me ütleme, et, et, et see siiski kehtib, siis või annab teatud kindluse, mikspärast seda ei saa pensionifondide puhul rakendada? mis eri, eriloom see pensionifond on siis, et temale ei saa garantiisid anda, see on kummaline. ütleme nii, sama, samad riskid, samad äh, reeglid me tahame, et pensionifondid oleksid tugevad, et kui tõesti nad kuulutavad välja, et neil on mingid garantiid, et nad on võimelised ka neid pakkuma. vastasel korral ei ole see midagi väärt. Toomas, tegelikult meie seisukohad on üsna sarnased ja võib-olla saame selles suunas suun-, äh, kõnelda edasi, nagu Sofi rääkis, et me, meie eesmärk on ju turvalisus. mõnikord tundub mulle, et, et teatud märgid äh, annavad ka sellest tunnistust. ühest küljest tahame garantiisid pensionifondidelt, aga me ei taha maksta selle eest. kui te tahate ohutuid investeeringuid, turvalisi investeeringuid, siis te teate, et see läheb midagi maksma. tasuta lõunaid ei ole, paljud nõustuvad sellega. kui see maksab midagi, siis maksame selle kinni, kui me tahame tulemusi, kui me ei taha, siis hea küll, me võime küll loota, et, et saame tulemuse, aga ilmselt tuleb siis natukene rohkem järele mõelda. ja veel üks erinevus meie vahel on selles, et e, ainus võimalus esimese e, samba garantiide jaoks on, on see, et e, see katab kogu mm, töötatud aega kuuskümmend viis aastat Belgias, see ei tähenda, et see on halb äh, vanus. halb on see, et inimesed tegelikult äh, jäävad hoopis keskmiselt viiekümne kaheksa aastaselt pensionile. see on täiesti hullumeelne, seega mina tahaksin eelkõige äh, teha seda, et ähm, inimene koguks pensionifondi kogu oma karjääri jooksul või siis vajaduse korral peaks see pikenema. nüüd Sofii ütles ka, et äh, kõik, äh, see nõue puudutab kõiki sambaid, mitte ainult esimest. ja kui see esimene peaks olema jätkusuutlik, siis kaks võimalust. kas me kulutame vähem või võtame sealt vähem välja, rohkem sisse maksta, suuremad maksud võib-olla või suuremad osamaksed, äh, mingisugust imevahendit ei ole siin on veel väiksemaid küsimusi, mida võiks rääkida, aga ma olen valmis enamusega kaasa minema. suur aitäh, Seif Kamal! Um, suur tänu, ma peaksin tervitama seda, et meil on konsensus saavutatud päris paljude küsimuste osas ja Philippi järgi äh, siir-, siirduma siin, sellepärast tema on alati valmis kompromissidele minema ja mina samuti, aga selles küsimuses äh, olen ma tõesti rahul, et see lähenemisviis on nõnda üles ehitatud. on teatud muresid, mida me jagame selle kohta, et kas komisjon kipub siin kas sekkuma, kus ta ei peaks, aga ma mõistan ka neid muresid, mis on komisjonis seoses pensionisüsteemide jätkusuutlikkusega. aga ma ei ole kindel, et reguleerimisega Euroopa Liidu tasemel saavutame just seda tulemust. samuti leiame, leian ma, et nagu eelkõnelejadki ütlesid, me peaksime võtma arvesse ähm, eluea pikenemist ja seda, et äh, äh, riigi raha on vähe siin. muudatusettepanekuga üks kaksteist ei nõustu, aga me peame siiski võtma teatavaks seda, kuidas ergutada inimesi võtma vastutust oma enesesäästude eest, ega me ei jäta neid ka täiesti üksinda, aga on olnud päris selge ka see, et kodanikud peavad ise võtma rohkem vastutust samas äh, teised tahaksid võib-olla, et see asi oleks teistmoodi, aga vähemasti meie riigis on selline arutelu äh, ja teistes ka, et kuidas ergutada inimesi rohkem vastutust võtma iseenese äh, tuleviku eest siis, kui nad vananevad. ja samuti ma ei taha, et kasutataks neid kvantitatiivseid harmoneeritud standardeid ja mul on hea meel ka selle üle, et et, et see solventsi, Solventsus kaks äh, küsimus on üles tõusnud, äh, aga selles osas ollakse ühte meelt, et pensionifondid on pikaajalised investeeringud ja nad ei ole nagu kindlustusfirmad, aga ikkagi me ei ole seda põhimõttelist lahendust saavutanud. Äh, ühelt poolt on pankadega, pangad lähevad pankrotti ja me peame nad ikka äh, päästma ära maksumaksja rahaga ja me ei ole seda ära lahendanud, viis aastat on möödas juba sellest, mis äh, Lehman Brothersi juhtumist on möödunud, aga pensionifondid on igal juhul ka pikaajalise perspektiiviga ja me peaksime selle üle põhjalikumalt arutlema, kuidas proportsionaalsel viisil tagada nende ohutus Äh, võib-olla on see Solventsus kaks just see haamer, millega see pähkel purustada. mul on hea meel, et äh, komisjon tahab, et äh, häid tavasid siin kasutataks, siis ühtset turgu enam ja pensionite mm, üleviimist ühest riigist teise peaks olema võimalik teha Äh, inimesed on ju töötanud erinevates äh, töökohtades, minagi näiteks pärast ülikooli olen kuues-seitsmes kohas töötanud ja mitte sellepärast, et ma halvasti kuskil hakkama sain, vaid pigem tahtsin edasi minna ja tahan ka teistes riikides töötada ja tahaksin saada ka oma pensioniõiguse kaasa võtta, eriti ühtsel turul on see oluline, ma arvan, me oleme ju ühel meelel selles asjas. ja hea meelega tahan raportööri ja variraportööridega selles küsimuses edasi asju arutada, aitäh! suur tänu! Toomas Händelit ma ei näe, Silvi, teie palusite ka sõna suur aitäh, Toomas, tehtud töö eest. Äh, mul ei olegi eriti midagi variraportööridele lisada, kolm punkti ehk. esiteks, me nõustume kõik sellega, et pensionid peaksid olema turvalisemad äh, ja ettevõtete jaoks peaksid kulud jääma ka mõistlikuks äh, pea suruma samasse äh, raami äh, asju, mis sinna ei kuulu, äh, näiteks pensionifondid ja kindlustused, olgem pragmaatilised. teiseks, tuleb arvestada tohutut töötajate liikuvust üks äh, meie ühise rahatsooni eesmärk oli ju ka see, et inimesed saaksid ühest kohast teise liikuda äh, ja mujal töötada. kahjuks Euroopa lõunaosas on praegu olukord väga traagiline selle tõttu, aga ikkagi peaks ressursse õiglaselt jagama ja seda ei tohiks unustada. ja kolmandaks Äh, kui EIOPA loodi äh, koos teiste järelevalveasutustega, kas ei oleks ka üks võimalus äh, kontrolli tõhustada, järelevalvajate kontrolli tõhustada äh, ja mitte sundida peale mingisuguseid kõigile ühiseid reegleid. seda tuleks võib-olla meeles pidada selle raporti koostamisel ja võib-olla peaks ka juba eh, määrus läbi vaadata, see seisab meil järgmine aasta ees. Par-, meie eesmärk on ju parem kontroll fondide üle, et kaitsta töötajaid ilma, et tekiks mingisugune tohutu juriidiline rä-, reeglite rägastik, mis sunnib teatud tood-, pensionitooteid pakuvaid kindlustajaid ja pensionifonde hoopis teist, mis on teistsuguses poliitilises raamistikus, ühte patta. igal juhul suur aitäh teile teie töö eest, parlamendi panus on väga tähtis ja mulle tundub, et ähm, me pea-, komisjon peaks ka parlamendi ära kuulama, sest meie ettepanekud liiguvad õiges suunas uh,. suur tänu. sõnajärg Riiale. suur tänu, suur tänu, et andsite ah.. ma loodan, et meil õnnestub komisjoniga koostööd teha oleme oma ülesanded siin ära jaganud ning ma kuulen siin ka väga palju sellest, et osa pädevusi on antud meil sotsiaalkomisjonile ning ma loodan, et härra Mannil lähevad kõik asjad väga hästi. ma kardan, et siin on mõningad arusaamatused, mis tuleb ära klaarida. esimene samma, sammas, te rääkisite just Hollandi süsteemist. Hollandis see on kõige tähtsamaid, jah ja seda tuleb meeles pidada. et see on ka Euroopas kõige tähtsam sammas, esimene sammas. küsimus on selles, kuidas rahastatakse esimest sammast ja Toomase mõte on see, et kui on rohkem inimesi, kes on kauem tööturul, kes on terved, siis teised peavad maksma äh, esimese mm, samba pensioni kinni nende jaoks, kes ei ole nii terved. kui nüüd ei taha neid sissemakseid suurendada, siis see tähendab vähem tulu, vähem, väiksemaid pensioneid. ja see on ka üks osa praegusest kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast, nimelt et kõigil peab olema piisav pension. sellepärast meie Tööhõivekomisjonis ütleme, et mis ka ei juhtuks, siis iga samba, iga süsteemi jaoks tuleb meil raha säästa, nõnda et tulevaste põlvkondade peale liiga suurt koormat ei langeks. teisest sambast nüüd. tegemist on süsteemiga, kus tööandjad ja töötajad võtavad ühiselt vastutuse selle eest, et panevad pisut raha juurde esimesele sambale lisaks. Te ütlesite, et Hollandis meil on neid füüsilisest isikust ettevõtjaid päris palju. Nemad peavad kasutama kolmandat sammast, kui nemad tahavad pensioni jaoks rohkem kõrvale panna. peame hoolitsema siis ka selle eest, et ka see kolmas sammas annaks piisava pensioni. siis räägitakse määratud sissemaksetest ja määratud väljamaksetest. üha enam lülitutakse just määratud sissemaksetega süsteemidega, süsteemide juurde arvestades seda, missugused on kõikumised aktsiaturgudel. Ähm, aga see ei ole hea, sellepärast et kogu risk jääb siis töötajatele ja töövõtjad, tööandjatele sellepärast on paljudes riikides niisugune segasüsteem, näiteks Ühendkuningriigis, äh, kus kasutatakse nii määratud väljamakseid kui ka määratud sissemakseid. ja me peame ka selle asja üle veel kord järele mõtlema, vähemasti seda me käsitleme Tööhõivekomisjonis. nüüd pensionide ülekantavus, seda juba ka nimetati. me peame hoolitsema selle eest, et peab olema paindlik ja tööturul ju liigutakse ühest töökohast teise, et siis oleks tagatud ka see, et pensioniõigus, mis on kogutud eelmises töökohas, ikkagi alles jääb. mina töötasin selle teema kallal, pensioni ülekantavuse kallal ja äh, siis me rääkisime, et äh, igasugune kapital, mis on ühes pensionifondis kogutud, peaks olema kergesti üleviidav teise pensionifondi. see ei ole vajalik, kui need pensioniõigused on garanteeritud ja see ei puuduta ainult seda juhtumit, kui minnakse ühest riigist teise, see puudutab ka ühe riigi siseselt pensionifondide vahelist liikumist. Need pensioniõigused peavad olema ja need peavad looma kasumit, nad ei pea, ei saa seal lihtsalt istuda ja oodata. ja seda tuleb samuti käsitleda. ja seda tahtsingi Toomasele ütelda. ning samuti näiteks kui Saksamaal on see viie aasta periood siis esimese viie aasta jooksul makstakse pensionimakseid, siis teise te,, töötajana teise samba alusel. ja siis on see võimalik viia kaasa teise pensionifondi, kui te lähete sealt töökohalt ära. aga see summa, mille tööandja maksis sinu eest, see ei tule kaasa, see jääb maha ja sellega ei ole midagi võimalik ette võtta. nii et pärast viisa, viite aastat, kui lähete teise firmasse tööle ja ei ole teist sammast Mm, lisapensioni hakanud koguma. ja me peame vaatama siis, et mis selle süsteemiga saab, kui see pensioni ülekantavuse süsteem, äh, süsteemi käsitlev direktiiv jõustub, et need asjad saaksid kõik ka reguleeritud nii et äh, õigused tuleksid kaasa nii liikmesriikide siseselt kui ka liikmesriikide vaheliselt. nõnda, et need pensioniõigused ja see ooteaeg Äh, see, selle tuleks viie aasta pealt ühe aasta peale lühendada. ja kui me nii teeme, siis me oleme suurel määral ka ära lahendanud ülekantavuse ja, ja mobiilsuse küsimused. nüüd, mis puudutab teist sammast ja, ja see puudutab siis teist sammast ka, see pensionide ülekantavus, niimoodi tuleb meil kindlasti seda asja reguleerida. ja nagu ma juba ütlesin, siis liikmesriigi sees ja liikmesriigid, riikide vahel on see ka oluline. sinna juurde on tarvis panna paika infosüsteem niimoodi, et tööandjad ja töötajad tõepoolest teavad, kui palju nad on kogunud ja kuidasmoodi see kõik toimub. meil äh, on see oma raportis kirja pandud ja nüüd veel üks viimane asi äh, pensionieast on väga tähtis, kuid kõige tähtsam see ka ei ole. kõige tähtsam asi on nimelt see, et me peaksime teadma, et praegusel hetkel on üks kolmest inimesest Euroopas viiekümne viie aastane või vanem ja peame vaatama, mis me sellega ära saame teha. suur tänu, vabandust, et äh, ma siin tagant kiirustasin sind äh, aga aeg hakkab otsa saama, kuna ma olen Solventsus kahe osas variraportöör ja Peter Skinnerit ei ole siin, siis äh, mina suure tõenäosusega tean sellest rohkem kui teised. Iiva äh, küll teab, aga Philip Lamberts ütles, et samad riskid, äh, sama regulatsioon, nii et ta leiab, et Solventsus kaks peaks kehtima. mina tahaksin öelda, et see ei ole sama riskitase ja sellepärast enamus, äh, nagu siin juba öeldi, äh, leiab, et solventsus kahte ei peaks kasutama ja see on õige ja need, kes ei tea, et riskitasemed on erinevad, esiteks äh, kutse pensionite süsteem on selline <clears throat> ühe sada tasemega süsteem, nii et Solventsus kaks siin ei kehti, siin ei ole mingeid muid kindlustustooteid, kindlustustooteid ei, ja kindlustusettevõtteid ei kaasata, on võimalik äh, siin äh, panna erinevad äh, määrad äh, töövõtja ja tööandja sissemaksetele, seda kindlustuse puhul teha ei saa ja sellepärast tuleb neid asju erinevalt vaadata. ja me ei tohiks ära unustada ka seda, mida me tegime Omnibus kaks direktiiviga, sest me ei ole ikka veel lahendanud seda pikaajalist probleemi elukindlustustega Solventsus kahe puhul, nii et on väga hea vaadata täpselt, mis toimub äh, meie enda hulgas, enne kui hakkame mujale vaatama, nüüd annaksin sõna tagasi Toomasele, äkki sa saaksid teha hästi lühidalt, sest me oleme kahjuks juba ajast maha jäänud jah, katsun ja vist saan ka hakkama, ütleb härra Toomas Mann. suur tänu kõikide kommentaaride, märkuste eest. tundub, et me oleme Solventsus kahe osas tõesti ühel nõul, enamus toetab seda. meil on vaja tagatisi, meil on vaja ka tagatisi pankrotijuhtumite kohaks. väga tähtis on, et meil oleks läbipaistvuse informatsioonisüsteemid, mis toimivad. ja ma mainiksin teile veel kord, et me peame mõtlema ka selle peale, et meil on ettevõtete pensionitega nii suuri probleeme, sellepärast et meil on väga-väga äh, koomiline Euroopa kas-, Keskpanga intressipoliitika ja peale selle peaksime me ütlema ka selle peale, et ähm, reitinguagentuuride hinnangutest sõltub tihti ettevõtete pensionite suurus nii et me tõesti peaksime mõtlema selle peale, kuidas neid seal ohjeldada, äh, sest muidu inimeste pensionid lihtsalt sulavad ära nagu kevadine lumi. ja me peame hoolitsema selle eest, et äh, pensionid oleksid tagatud, nii et suur tänu ja lühidalt annan veel informatsiooni, Ole, olen sajaprotsendiliselt sinuga nõus, sinu muudatusettepanekud on tõesti kõikides poliitilistes valdkondades väga täpsed. Sofii, ka sinu see noorte dimensiooni tõstatamine on väga tähtis ja me peaksime üritama seda teise sambasse panna ja mitte seal põhimõtete all seda välja tooma minu arvates on väga tähtis, et äh, noori ei karistataks selle eest, et nemad praegu noored on ja et neile tuleb teatud tagatised äh, siiski ette näha. me ei tohi neid diskrimineerida, see on väga-väga õige punkt. Philipp, me tõesti üritame piisavalt jämedakoeliselt seda asja arutada, meil on siin koormustestid, ettevõtete pensioneid on testitud, nad läbisid koormustestid suurepäraselt, nii et neid tuleb kaitsta. Said, me oleme ühel nõul, seda on näha ja Silvi Äh, vaatame, kas me tõesti ka direktiivi puhul saame lähtuda sellest, et me liiga palju ei reguleeriks, üritame kompromissile jõuda. Riie rääkis siin äh, mõlema valdkonna komisjoni ühisvastutusest, sellega on meil võimalik äh, ka saavutada. jah äh,, siin tõesti äh, see üleminekuaeg või väljamakseaeg üks, viis või kakskümmend kolm aastat, ma arvan, et kokkuleppele me jõuame äh, ja mul on väga hea meel näha, et me tõesti liigume ühes suunas, seega on meil võimalik ka korralikud kompromissettepanekud välja töötada ja tegelikult ka tööhõivekomisjoniga lõpuks oleme me ühe korraliku kunstiteose loonud, mida meil on võimalik siis kõigil üheskoos imetleda, aitäh! Thank you very much uh,, we are suur tänu! kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal veebruaril arutame seda, hääletamine toimub kahekümne esimesel jaanuaril juhtkomitees, nõnda et aprillis saaksime minna täiskogule. suur tänu kolleegidele ja nüüd on järgmine päevakorrapunkt ning annan ka juhtimise üle Arliinile, kes lunch'ini lõunaajani hakkab juhatama istungit. ja, ja ma loodan, et kõik on nüüd seda kuulnud, et assistendid istugu palun assistentide kohtadele ja mitte mujale okay, well, I see I have a, a... paistab, et mul on väga väike äh, grupp järele jäänud, kuid väga kompetentne grupp käsitlema seda viimast päevakorrapunkti, see on siis härra Kiigoldi direktiivi raport, mis käsitleb eurofonde ning annangi temale kohe sõna, et ta tutvustaks seda teemat ja me peame kaaluma muudatusettepanekuid, mina olen oma fraktsiooni nimel variraportöör, nii et minagi annan sõna sekka. palun, sõna on teil. suur tänu tänan kolleege muudatusettepanekute esitamise eest. homme toimub variraportööride kohtumine ning ma loodan, et nii palju kui võimalik, tuleb teid kohale selleks, et me saaksime neid küsimusi detailselt arutada ning nüüd ma käsitlen neid erinevaid muudatusettepanekud äh, teemade kaupa ning püüan kommenteerida neid ja teha mõningaid ettepanekuid, mis, äh, kus minu puhul on võimalik kompromisse saavutada, minu äh, ettekujutuse puhul, ettekujutuse järgi. kõigepealt siis räägin sellest, et minu põhieesmärk oli komisjoni eesmärki täielikult ühtlustada Äh, FSB äh, põhimõtetega ja samuti äh, kapitalinõuete direktiiviga. muudatus kuuskümmend nõudis, et FSB põhimõtteid jälgitaks, me oleme sellega nõus, kuuskümmend üks härra Schmidti oma samuti nõudis seda, et kooskõlas oldaks FSB-ga. samuti me leidsime, et on tarvis eraldada firmades vastavad tegevused ning lõpuks pea, aga mõtlesime, et võib-olla väiksemate fondide puhul see ei ole põhjendatud. kuuekümne teine ettepanek, kolleeg Palts tahab panna vastutavaks tasude küsimuse eest tippjuhi, see oleks tegelikult vastuolus FSB, FSB põhimõtetega ning siin me töötame Olle Schmidti kuuekümne esimese muudatusettepaneku kallal, et tulla välja kompromissiga. kuuekümne kolmandas ettepanekus pakutakse välja, et tasustamispoliitika pandaks välja internetti, me oleme sellega nõus, kuuskümmend neli härra Mann soovib tegelikult äh, äh, nõrgendada neid äh, tasude määrasid ja ma arvan, et siin me võiksime äh, kaaluda seda kooskõlas kapitalinõuete direktiivi läbirääkimistega, peaksime seda väga hoolikalt veel kaaluma. kuuskümmend viis härra Balts soovib äh, siseriiklikku pädevat asutust, et tema määraks tasustamise normid. meie arvame, et siin võib tekkida niisugust äh, Äh, liigset mänguruumi erinevate riikide vahel ja selles osas me soovitaksime pigem ettevaatlikkust. kuuekümne kuues äh, tahaks, et äh, tasustamispoliitika tõstetaks ümber mujale, meie leiame, et see ei sobi, see on ohtlik, võib tekkida selline olukord, kus on firmasiseselt ei ole need motivaatorid õigesti paigas, kuuskümmend kuus, kuuskümmend seitse Äh, äh, siin soovitakse kooskõla äh, teiste põhimõtetega, kuid me leiame, et eurofondid leiame, et alternatiivsete investeerimisfondidega oleks siin kooskõla, aga meie ei ole sellega nõus, siis järgmine muudatusettepanek, härra Schmidti parandus, et see sobib meile, number seitsekümmend, Said Kamali muudatus, tema soovib kontrollida, kas väiksemate firmade jaoks ei oleks ehk proportsionaalsem lähenemisviis see, et vastutus oleks eraldatud tasustamise puhul, leiame, et see on õige ja see peab olema üsna detailselt välja töötatud, et kes siis on see väike ja kes ei ole väike fond ja ESMA peab võib-olla siin kas mingite juhistega seda välja pakkuma, et mis on, mis, mida siis tegelikult see muudatusettepanek tähendab, aga me oleme nõus põhimõtteliselt kui me räägime töötajate kategooriatest, siis me püüdsime leida sellise sõnastuse, mis hõlmab äh, nii palju kui võimalik otsustajaid selles valdkonnas ja see puudutas meie muudatusi kümme ja kakskümmend, siis meil on erinevad ettepanekud äh, Äh, neid, seda gruppi muuta. Said soovib kasutada sõna töötajad, meie peame ka kontrollima, kas see tehniliselt siiski ei äh, ei välista teatud isikuid, kellel on sellised funktsioonid, aga kes tegelikult sellisesse kategooriasse kuuluvad. nii et seda peame kontrollima. samuti Olle Schmidti ja Paltsi muudatused niimoodi, et äh, meil oleks ikkagi õiged inimesed siin hõlmatud, aga mingisugust mängimise võimalusi see ei jätaks. siis tulemustasud, selle kohta on samuti muudatusi päris palju esitatud, sada kakskümmend kaks Aliinilt äh,, Arliinilt, et et need äh, lõpuks peaksid äh, eurofondide puhul need kaotatama ja Olle Schmidti muudatused ja Thomas Manni muudatused on samuti sellele pühendatud, sada kakskümmend üks, sada kakskümmend kolm, seda peame veel arutama. Olle pakub välja, et peab asja põhjalikumalt uurima selles valdkonnas. nii et seda peab veel variraportööride juures arutama. siis minu muudatus üheksateist ja ka paljud teised kolleegid, Toomas Mann, Kozes, Wolf Klin, seitsekümmend kaks, seitsekümmend kolm, seitsekümmend viis ja Arliini ja sada kahe, muudatused ka veel ning Anne Jensen ja Olle Schmidt sada kakskümmend, sada kümme muudatusettepanekus. põhiline on see, et, et mingit taas kasutamist ei ole ja minu muudatus võib tekitada siin segadust ja ma võtan selle tagasi ja katsume siin ühe kompromissi välja töötada nende muudatusettepanekute tegijate alusel. nüüd, mis puudutab äh, eh, depositooriumi ülesannete delegeerimist, siis siin on meil terve rida küsimusi, mis on seotud vastutusega. kõigepealt meil on Said Kamali muudatus seitsekümmend kuus ja tema soovib kustutada ära selle ähm, kohustuste eraldamise nõude äh, äh, oma äh, fondide ja omavahendite ja eurofondide vahel, ma ei ole küll veendunud, kas mitte äkki ei teki siin jälle mängu võimalusi, et, et, et ühtsel turul eri kohtades on võimalik siis erinevaid lahendusi siin näha ja härra Baltsi pean lausa õnnitlema selle eest, et, et me täna pühe, äh, et me tähistame täna Elisee lepingu viiekümnendat aastapäeva äh, ja tema pani välja just sellise ettepaneku, mis kaas, mis on sellega kooskõlas ja, ja paistab, et äh, Saksa-Prantsuse asjad toimuvad ikka koostöös jällegi esimesed kaks muudatust, seitsekümmend seitse ja kaheksakümmend, soovivad laiendada äh, mõnede mm, alldepositooriumide mm, mm, käsitlemist siin ja definitsioone, me oleme sellega nõus. siin pakutakse välja, et vahetatakse välja sõna assets sõnaga financial instrument ja Astrid Lulling soovib mitterahalised vahendid, mitte sularahavahendid Äh, välja vahetada, nii et siin me peame töötama välja, mis on õiguslikult kõige parem äh, sõnastus, tegemist on ühelt poolt võib-olla tehnilise küsimusega, aga teiselt poolt tuleb hoolitseda selle eest, et me mingisuguseid pahasid tagajärgi sellega kaasa ei too. muudatused seitsekümmend kaks, seitsekümmend kolm, Pukart Paltsi ja Kozessi omad tahavad lahutada, eraldada mingisuguseid äh, asjaolusid seoses kolmandate riikidega ja me ei taha siin anda järele tarbijakaitse osas, äh, siin on nõukogul ja komisjonil veel eri lähenemisviisid ning meie küll ei tahaks äh, siis selles vales suunas siin liikuda. siis on terve rida muudatusettepanekuid kaheksakümmend neli kuni üheksakümmend, mille, mille said Kamal, Anne Jensen, Olle Schmidt ja, ja Toomas Mann on esitanud ja mõned teised veel Äh, siin on kõik erinevad nüansid küll natukene, aga komisjoni tekstis on teatud erandid toodud kolmandate riikide õigusega seoses, kui see ei täi-, kui kolmandate riikide õigus ei täida vastavaid tingimusi, mis on seotud delegeerimisega, aga kui eraldamist ei ole võima-, seda ei ole võimalik äh, leevendada, kui see eraldamine ära kaotataks, siis äh, tarbijakaitse kannataks märkimisväärselt ja varade kättesaamine võib olla võimatu ning siin on pigem meie soov äh, Anne Jenseni, Olle Schmidti äh, poolt pakutud suunas minna, mitte teiste pakutud suunas Äh, et panna paika teatud korraldus selleks, et kaitsta liiga kaugele ulat-, sel-, selle nõude liiga kaugele minemist, aga kõigepealt tuleb ka kindlaks teha, missugused need korraldused saavad olema. siis ähm, sobivad varad sellega seoses on jälle terve hulk Said Kamal ja Olle Schmidti parandusettepanekuid üheksakümmend kaks, üheksakümmend neli, sada kuusteist, sada seitseteist. Nendega seoses me leiame, et need põhimõtteliselt meile sobivad ja saame siin minna kompromissile, mis sarnaneb praegusele nõukogu tekstile ja on ka MIFID-i direktiiviga ja kapitalinõuete direktiiviga kooskõlas ning siia võiks lisada ka veel keskpangad, nagu Anne Jensen pakkus. ja siis veel see kuum teema. nimelt, kas lubada vastutusest vabastamist sellisel juhul, kui on kolmandas riigis alldepositoorium ja siin on terve rida muudatusettepanekuid, üheksakümmend seitse kuni sada kolm said Kamalilt, Sarisaierilt, Äh, Anne Jensenilt, Olle Schmidtilt ja Astrid Lullingilt. samuti me kohtusime siin äh, sektori esindajatega selles tundlikul teemal ja kipume minema siis selles suunas, et me ranged äh, vastutuse režiimi, mida komisjon välja pakkus, peaksime lõdvendama, aga ma kardan, et siin oleme ohtlikul pinnal äh, sellepärast et näiteks kui tarbija ostab eurofonde, siis ta ilmtingimata ei pea ju teadma, et teatud varad, mis on näiteks kolmandas riigis alldepositooriumis, ta ei tea, et siis see vastutus on nõrgenenud ja see tähendab seda, et võidakse kanda kahjusid ja isegi nõukogu ei lähe nii kaugele ning ma arvan, et parlament peaks selles küsimuses öö, äh, küll olema kõvem tarbijakaitse osas kui nõukogu. nii et ma arvan, et siin on kompromiss äh, pigem selline, mis äh, ehitatakse muudatus üheksakümne seitsmele üles, mille esitas Said Kamal, aga siis me peame panema juurde ka nõude, et vastav äh, firma peab võtma kindlustuse selle vastu, vali-, valdaja firma peab võtma vastava kindlustuse. kui lõpptarbija on kaitstud, siis loomulikult meie ei taha mingil juhul välistada mm, teisi teatud riike või investeeringuid teistesse riikidesse. et, et need varad hoitaks siis äh, depositooriumis vastavates riikides, aga meie ei taha, et sellest tõusetuvad riskid oleksid tarbija kanda. ning siis sanktsioonide osa. komisjon on siin äh, rangema režiimi ette näinud harmoneerimiseks, aga meie ei teinud muud, kui ühtsustas, ühtlustasime oma seisukoha parlamendis, mis oma Äh, mis on teiste mm, direktiividega juba kapitalidirektiivi ja äh, MIDiga, aga me oleme skeptilised nende muudatusettepanekute osas, mis püüavad seda ühist seisukohta nõrgemaks muuta, öeldes, et see peaks olema liikmesriikide pädevuses või et me ei tohiks liiga palju mänguruumi jätma, jätta siin valdkonnas, nii et olles MIT muudatusettepanekute esimene osa, saja neljas, kus on öeldud, et sanktsioonid ei peaks välistama ka kriminaalsanktsioone, oleme nõus, aga teine osa, kus on jäetud liikmesriikidele mänguruumi, selles osas me oleme skeptilised ja sama kehtib ka muude muudatusettepanekute kohta, mille eesmärgiks on Äh, arvestada liikmesriikide suuremaid erinevusi, näiteks sada kakskümmend kuus, sada kakskümmend seitse Olle Schmidtilt, nendega me oleme nõus. ja siis on veel ettepanekud muudatuses sada kakskümmend kaheksa, kus sanktsioonide ülemmäär peaks olema äh, määratud tütarettevõtte tasemel meie arvame, et siin on te-, üsna suure ohuga tegemist, siis võib ju firma ennast kaitsta niimoodi suuremate sanktsioonide eest, isegi kui äh, firma on väga suur, siis ain-, ja kasutatakse seda ainult ühe tütarettevõtte osas, siis sellega võivad kaasneda negatiivsed tagajärjed. Wolf Klintsi muudatus sada kolmkümmend üks äh, pealekaebajate kohta, selles osas me oleme ka nõus informaatorid. selles osas me oleme ka nõus ja samuti leiame, et tasustamise küsimused, need peavad olema kõik läbipaistvad ning ja siin me peame veel Toomastega ühte asja arutama muudatusega sada kaheksateist seoses, kus on öeldud, et et, et see on liiga su suur koorem me ei taha, et see info oleks prospektis või nendes põhilistes äh, andmetes, sest seal on juba niigi nii palju infot. me tahaksime, et see pigem esitatakse aastaaruandes ja siis ei tule seda liiga suurt koormat. võib-olla siin on lihtsalt tegemist kommunikatsioonihäirega. muudatus sada kakskümmend, Arliini äh, muudatus, see meile meeldib, see sobib, aga peame olema kindlad ka selles, et äh, need põhiinfonõuded ei äh, lähe äh, liiga keeruliseks ja oma funktsiooni äh, enam ei täidaks, siis lõpuks need firewall'id, tulemüürid ühelt poolt depositooriumi ja siis valdusfirma vahel ja eurofondide vahel see, mis Ühendkuningriik siin välja pakub, see on hea ja sellepärast me toetame muudatust sada üheksa, sada üksteist, mille Said esitas selline on praegune olukord ja me tahaksime äh, variraportööridega kohtumisel neid asju põhjalikumalt arutada ning olen valmis nüüd ära kuulama teie mõtteid seoses muudatustega ja kolleegide tehtud muudatusettepanekutega samuti, aitäh! nii äh,, hea küll, kuulame siis variraportöörid ka ära, need, kes siin on. nii nagu sa, Sven, ütlesid, meil on veel piisavalt aega seda variraportööride koosolekutel ka arutada, aga kõigepealt annan rahva nimel sõna, Rahvapartei nimel sõna Toomas Mannile. suur tänu! me võime seda raportit toetada küll, kuid Rahvaparteil on siiski mõningad kriitilised märkused, sest äh, nagu juba öeldud, me ei soovi siin nii tugevat reguleerimist, sest meie arvates on see ülereguleerimine. Sven on öelnud, et Jean-Pauli Burkhard Paltsi ja kolleeg Essaia muudatusettepanekuid ta toetab, Astrid Lullingomi mitte, kuid ma arvan, et äh, homsel kohtumisel on võimalik ka need probleemid lahendada. tahtsin veel kord lihtsalt öelda, et meil on väga tähtsad seisukohad piirangute osas eriti muutuvate näitajate puhul, mõtlen siin ähm, administratiivseid kulusid, hüvitamist ja nii edasi, me peame hoolitsema selle eest, et äh, lõivude ja maksete keeld pannakse sisse, ähm, kui nad võivad äh, fondihaldusest tekkida. jah, tulemustasusid makstakse ja see on väga tähtis osa, kui mõni fondihaldur äh, saab mingeid lisatasusid juhul, kui investeering on olnud edukas, siis eh, kas see on õigustatud, kui kõrge on õigustatud lisatasu, kes paneb selle paika? Sven ütles, et aastaaruannetesse võiks selle äkki kirja panna või võib-olla ka mitte. ma arvan, et äkki homme peaksime seda arutama. et kuidas seda kõike avalikustada. tulemustasude keelt võib tegelikult ähm, need motivatsioonitegurid ära kaotada, mis sellel meetmel aga tegelikult on olemas. kulud, kulud peaksid äh, ka tõesti fondist äh, kaetud saama, sest tegemist on investeerimisega. lõivud, äh, kõik sellised asjad peab maksma teenuste nõude ja ma arvan, et selles osas oleme me ka kõik ühel nõul kui meil on liiga tugevad reguleerivad meetmed, ehm, siis peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liidu ehm, tegevus ei keskenduks mitte ainult ehm, eurofondidele, UCITS-itele, vaid ka teistele konkureerivatele toodetele. minu arvates oleks see õige. nüüd eh, hüvitamisreeglid eurofondide administratiivsete kulude puhul. Need peaksid olema sarnased alternatiivsete investeerimisfondidega ma arvan, et on tähtis, et me jõuame eh, alternatiivsete investeerimisfondide ja eurofondide puhul eh, hüvitamise osas sarnastele lahendustele aga seda kõike on võimalik homme äh, arutada. Äh, ma ei saa homme kahjuks kohal olla, Jean-Paul, äh, see on ka sinu süü, sellepärast et viiskümmend aastat Elisee sõlmimise lepingust on möödas, ma lähen pidustusele, ma loodan, et minu lennuk lendab ja et tänav Nad ei ole Berliinis nii libedad nagu praegu siin Brüsselis, kus kõik ninuli maha kukuvad, aga ma pean homme minema tõesti saksa-prantsuse sõprust tähistama, seepärast mind homme pole seal võimalik olla. me oleme olnud suureks ja tähtsaks hoovaks ja seda oma koostöö kaudu, nii et Jean-Paul, kõike head sulle! me oleme jällegi suure sammu teinud edasi Euroopa Liidu lõimimisel. okei okay., väga hea positiivne äh, lähenemine. annan kolleegidele ka sõna nüüd, äh, sotsiaaldemokraatide variraportöör. Äh, see olen mina, tahaksin tänada raportööri, kes on väga head töö ära teinud, toetan nii nagu teisedki selle komisjoni sotsiaaldemokraatid raportööri muudatusettepanekuid praegu me kahjuks detailidesse ei jõua minna, aga minu muudatusettepanekud on saanud inspiratsiooni sellest, et tegemist on ju jaepaketiga äh, seotud äh, pripsi ja muude küsimustega. tarbijakaitse on kõige olulisem ja seetõttu tegin selliseid ettepanekuid, muudatusettepanekuid, mis äh, püüavad äh, vältida seda, et äh, eurofondide vahendeid kasutavad kolmandad osapooled ja me peame siiski avatult lähenema äh, sellele, sellepärast et tegemist on olulise investorikaitsemeetmega. tähtis on fondi äh, vahendeid kaitsta ja seetõttu ei pea depositooriumidel äh, võimaldama äh, omatahtsi neid vahendeid kasutada. ja olen seda äh, soovinud ka seadusaktides näha selgelt välja öelduna. kolleeg Mann, Klints, Kozes, Schmidt, on teinud ka sellekohaseid ettepanekuid, ilmselt on vaja mingisugune kompromiss ette leida, et tekst oleks selge Äh, ja tasakaalus lõppettepanekus. tegin ettepaneku ka selleks, et pidevalt avaldatakse investoritele ka informatsiooni, tähtis on see, et, et varade kadumisel on näiteks äh, investoreid ka informeeritud ning ka äh, see, need inform-, neid tuleb informeerida nende laenamisega seotud riskide kohta, see puudutab kõiki varasid, mitte ainult võlakirju ja aktsiaid, et e, tõesti, e, investorid peaksid saama informatsiooni kõigi nende varade kohta, mis eurofondides sisalduvad. siis e, prospektid, prospektide informatsioon peaks olema investoritele kättesaadav selleks, et hinnata võimalikke riske ja me tahaksime, et äh, selle sätte kasu oleks ka reaalne, et tõesti in-, investoreid informeeritakse igal hetkel, kui neil on seda vaja. nüüd, tulemustasud. see on kindlasti üks küsimus, mis vajab äh, detailsemat arutelu. nõustun raportööri lähenemisega, et äh, personalile neid tulemustasusid ei tuleks maksta, eelmiste teemade puhul on äh, otsustatud, et näiteks nagu MIFID-i puhul, et huvide konflikti tuleb vältida, kulud ja tulud äh, peavad olema ka tasakaalus, küsim-, tuleb küsida, kes äh, saab kasu, kes maksab. ja jällegi, minu põhimure on see, et tarbija oleks kaitstud mitte nii, et, et seesama äh, majandusharu, kes äh, niikuinii hoiab, e-, tahab endale hoida tulemustasusid. see on väga oluline valdkond, seda tuleb veel arutada, ootan suure huviga detailsemat arutelu ja tahaksin öelda ka, et mulle ei meeldi ECR-i äh, Äh, segrega-, äh, varade segregatsiooni ettepanekud, DCR-i äh, ettepanekud või, või siis nende dele-, varade delegeerimine, jällegi siin tekib depositooriumi maksujõutuse risk, varad ilmselt ei pruugi võlausaldajates puutumata jääda ja seetõttu tuleb arvestada, et riskid on üsna kõrged ja minu meelest ei ole ka õige, et eurofondide valdajad niisugust mudelit järgivad, seetõttu ma ei toeta neid. aga kui seda segregatsiooni ei ole kustutatud, püüa, püütakse pigem kohaldamisala püürata, siis äh, tuleb võib-olla neid ettepanekuid täiendada, enne kui kompromissile jõuda. jällegi kõikide varad, kõik varad äh, peavad olema kaitstud äh, see on meie põhimure ja et riske välditaks nii palju kui võimalik. me oleme seda töörühmas ka arutanud, aga jällegi vaatame ja ootame, eh, mis toimub järgmistel variraportööride kohtumistel, kas on võimalik eh, kompromissi leida. järgmine kõneleja, palun. Eh, Anne Jensenis, ALDE valiraportöör, ta ei saa kahjuks täna siin olla. Olle Schmidt on ka terve rea muudatusettepanekuid teinud, ka tema ei saa täna kahjuks siin olla, seepärast mul paluti Anne Jenseni mõtted teile ette kanda. ja ma teen seda inglise keeles, sellepärast et ta kirjutas selle dokumendi inglise keeles ja ma lihtsalt loen teile ette, mis ta mulle siin pihku pistis ta soovib pöörata tähelepanu järgnevatele muudatusettepanekutele eriti kõigepealt muudatusettepanekud, mis puudutavad neid eh, miinimumreegleid, siin on kirjas, et eurofond ei tohiks eh, maksta haldajafirmadele tulemustasusid, kuid me ei saa neid tasusid võrrelda alternatiivsete inimeste, investeerimisfondidega. hüvitamisreeglid võivad endaga kaasa tuua huvide konflikte, sellepärast et siia on kaasatud ka kliendid ja see võib tegelikult anda töötajatele motiivi teatud teenuseid rohkem müüa. muutuvtasude ta-, maksmise puhul ei tähenda seda, et huvide konflikt oleks alati olemas, alati tuleb pigem on meil oht lõivude puhul, mistõttu ettevõtted võivad eurofondide puhul, on see küll väga väike, riskida rohkem kui vaja. tegemist on investeerimispoliitikatega, investeerimispiirangud on paika pandud eurofondide direktiiviga. nii et äh, eurofondide valitsemise puhul ei ole meil selliseid riske, nagu on toodud välja siinses ettepanekus, siis muudatusettepanek kolmkümmend kolm, mille on teinud Said Kamal viiskümmend seitse, samamoodi Kamalilt viiskümmend kaheksa Burkhard Paltsilt ja viiskümmend üheksa Olle Schmidtilt me ei peaks kustutama seda, kus räägitakse riskivõtjatest, kõrgemast juhtkonnast äh, ja kellest, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt fondivalitseja või tema valitsevate eurofondide riskiprofiili. ma arvan, et äh, reeglid peaksid olema võrreldavad erinevate reguleeringutega finantssektoris ja need muudatusettepanekud äh, muudavad kohaldusala näiteks alternatiivsete investeeringufondidega võrreldes. muudatusettepanekud kuuskümmend üks Ole Schmidtit ja kuuskümmend kaks Burkhard Paltsist, siin soovitakse artiklit neliteist B lõiget üks punkti C muuta, mis on tegelikult äh, praegu kapitalinõuete direktiivi neljanda versiooniga ja väga tähtis on, et äh, reeglid hüvitamise puhul jääksid erinevates määrustes ühesugusteks, muudatusettepanek kuuskümmend kolm Burkhard Paltsilt äh, kus on ettepanek artikkel neliteist B ümber sõnastada, et äh, kõikidel sidusrühmadel esitatakse tasustamistavade kohta täielik õigeaegne teave veebile kaudu ja vastava taotluse korra. on ebaselge, mida siin täpselt soovitakse saada, kui on see kohustus, siis tuleks ka seda selgelt defineerida. muudatusettepanek kuuskümmend viis purgad paltsilt, ma ei saa päris täpselt aru, miks on vaja, et Äh, kogu töötasu moodustavad põhitasu ja muutuvtasu komponentide vahelise asjakohase suhte määrad kindlaks pädevad asutused. Äh, tähtis on tagada see, et äh, määratud tasud oleksid tasakaalus ja et meil oleks võimalik tagada paindlik toimimine ja et peab olema võimalik ka üldse mitte maksta muutuvat tasu nii nagu see on alternatiivsete investeerimisfondide puhul paika pandud. ja kui ametiasutused on paika pannud määratud ja määramata määra, siis tegelikult fondivalitsejal ei ole mitte mingit paindlikkust äh, tasu muutmiseks. ja viimane punkt, äh, ma tahaksin teada, miks komisjon otsusanud, äh, et eurofondide puhul on meil isegi rangemad reeglid kui alternatiivsete investeerimisfondide puhul. miks on rangemad äh, reeglid, kui tuleb tagada finantsteenuste toimimine ja kui need äh, mängitakse maha turgudel, siis äh, fondivalitseja on selle vastut-, selle eest vastutav. ma arvan, et siin oleks väga tähtis säilitada erinevad võimalused. ma loodan, et Anne Jensen saab kohal olla homme ja osaleda kohtumisel, millest sa rääkisid. ma tahaksin lihtsalt lõpetuseks veel kaks märkust teha ma olen ise ka mõned muudatusettepanekud teinud ja minu arvates on tõesti vaja, et eurofondide direktiiv vähemalt ühes punktis alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate äh, direktiiviga ühesugune oleks, nimelt mis puudutab finantsteenuste edasikasutamist äh, eurofondide puhul ei ole siin mingeid piiranguid ette nähtud ja alternatiivsete investeerimisfondide puhul küll ja ma arvan, et ka see asi tuleks ühtlustada. seda enam, kuna ja seda ütlesid kõik ülejäänud äh, eelkõnelejad, et eurofondide puhul me peame tõesti investeerijate kaitse eest hoolitsema, sest tegemist on väikeinvestoritega mis puudutab nüüd äh, administreerimiskulusid ja trahve, me ei peaks seda nüüd päris täpselt äh, spetsifitseerima, vaid lihtsalt äh, välja tooma selle võimaluse, sest minu arvates järelevalve peab siin ka siiski teatud kaalutlusõiguse saama ja me ei peaks siin liiga palju reguleerima um,. Ähm, Mr Kamal on behalf of these. härra Kemal, ETSR-i nimel, palun. suur aitäh ma pean köhatama, vabandage. tahtsin lihtsalt öelda, et ma olen väga tänulik raportöörile. ta oli valmis kahepoolselt kohtuma, omavahel kohtuma, küsi-, küsima selgitusi muudatusettepanekute kohta, nüüd kolm põhipunkti nende äh, Eh, hüvitiste kohta. mina tegin muudatusettepaneku, et eh, need tulemustasud tegelikult on seotud teatud riskidega, aga ma arvan, et eh, siin ei, ei teki mingeid süsteemseid riske. varahaldurid tegelikult kauplevad investorite varadega ja tõesti seetõttu otsustati mõni aasta tagasi CDR kolme puhul see küsimus ära ja mina aga küsin seda, et kas kas eh, neid tasusid mm, on iga kord pankurite, eh, pankurite mõeldud tasusid on vaja fondide puhul ka rakendada, kuigi, sest nad võivad tekitada riske. nüüd, komisjon ei soovi depositooriumide vastutust sätestada, kuid mina tahaksin oma muudatusettepanekus käsitleda olukorda, kus fond soovib teatud riiki investeerida, eh, isegi vältida igasuguseid eh, kaebusi eh, näiteks suursaadikutelt, anname selle tingnime, riskimaa, ja kui see, riigil on selline nimi, siis ilmselt ei ole vaja sinna investeerida, aga fond soovib ja siis ütleb, et nad ei ja kui ja teie ütlete, et teie ei taha vastutust võtta, aga kes võtab vastu, vastutuse, depositoorium? võib-olla peaks olema äh, sõlmitud lepinguline suhe ja kui mõlemad pooled siiski juhtuvad, et äh, lepivad kokku, et et äh, et nad loobuvad vastutusest ja lubavad fondivalitsejal investeerida sellesse riiki, siis mina ei taha, et investorid äh, hakkaksid mööda, äh, mööda ilma ringi käima, otsima, keda siis kohtusse anda, niikuinii peab vastutama fondi valdaja äh, ja investorid ei pea vaeva nägema otsima süüdlast, mingit kolmandat osapoolt nüüd äh, kui fondivaldaja teab rohkem kui äh, depositoorium, siis äh, tekib küll küsimusi. ja nüüd ma sooviksin selgitada ka seda, et mina tahaksin eelkõige funktsionaalset eristamist ja mitte juriidilist eristamist depositooriumite ja hooldusteenuste vahel ja nüüd tulemustasud paljudele teeb muret see, et inimesed, kes ei ole head tööd teinud, saavad siiski suuri tasusid. tõesti, selliseid äh, valdkondi, kus inimesed äh, head tööd teevad, peaks olema võimalus ka boonuseid saada. aga ma saan aru, et siin on tegemist poliitiliste äh, probleemidega. ma ei tea, miks, kas me peaksime seda siin käsitlema? aga vaatame, mida toob kaasa homne variraportööride kohtumine teatud äh, tulemustasusid on võimalik piiritleda ja, ja neid võib rakendada, teisi ei saa. aga me tahaksime teha ikkagi nii, et äh, halva töö eest äh, boonust ei saa. boonust on võimalik saada ainult hea töö eest. väga hea, aga tulemus, mis asi on tulemus ja, ja mis on halb ja hea tulemus Eh, kas ei teki mingit huvide konflikti, seda tuleb arutada. ja nüüd eh, härra Kosvis soovis sõna, vist kuuest keegi ei soovi, seega ma saan kohe sõnajärje teile anda, härra Koses. ja siis lõpetame. nüüd. aitäh. ma olen siin juba kella üheksast saadik kuulanud kõiki neid eh, raportööre ja minul on ainult üks asi öelda töö on ju hästi tehtud, kõige tähtsam küsimus on aga vastutus. kõikidel, kõikide nende teemade puhul, näiteks äh, reitinguagentuurid ja nii edasi, e, e, võideldakse selle eest, et, et vali-, äh, vastutus oleks nii äh, väike kui võimalik, no hea küll, aga see on siiski oluline küsimus regulatsioonide ülejäänud osadel ei ole üldse mõtet, kui ei ole sätestatud täpselt vastutuse ulatus. ja see on oluline depositooriumide puhul, sest nemad tagavad selle, et aktsiad ja ka mittemateriaalsed äh, varad säiliksid. nüüd me ei tohiks äh, minna lasta seda sellel mõttel, mille järgi on võimalik äh, kokku leppida. ma olen kakskümmend viis aastat olnud advokaat ja tegelikult selle küsimuse ümber keelebki kogu advokaatide töö oluline on äh, see, see, kes vastutab ja vastutab see, kes mingisuguse operatsiooni teeb kui äh, depositoorium äh, on mingisuguse äh, sammu astunud, siis tema vastutab ka oma suhete eest all depositooriumidega ning ähm, seda reguleerib siseriiklik õigus. mõned riigid on eriti mures, ma mäletan siin IFM-i debatti ja, ja vastutuse küsimuse debatti, ma ei tea, kui keegi tahab eh, ke, kellegi vabastada vastutusest, olgu, olgu pealegi, aga aga need asjad peavad olema selged. näiteks kindlustuste puhul eh, mina ütlen ettevaatust eh, siin räägiti sellest, et tuleb teavitada kindlustusvõtjaid äh, võimalikest riskidest, aga riskid ei ole ju tegelikult äh, kunagi kindlad. kujutage ette advokaati, kes ütleb, et asjad on täiesti selged, mingisuguseid äh, ohte ei ole, aga kuidas see on võimalik? ma arvan, et eh, tuleb olla realistlik, eh, ärgem andkem eh, vastutust sellele, kes, kellel ei ole olukorrast ülevaadet. ja ei ole mõtet ka vastutust sätestada niisugustes olukordades, kus niikuinii midagi kindlat ei ole seega kindluse mõttes tuleb mingisugused päris, mingisugused väikesed fraasid lisada, mis tagab ka meile kindluse. suur aitäh, härra Koses, väga mõistlik nõuanne, katsume seda ka homme variraportööride kohtumisel arvestada. palun nüüd, et tõlgid veel viis minutit annaksid meile aega palun, raportöör, ma pean ju andma ka komisjonile sõna, komisjonile kaks minutit, teile kolm, jah? komisjon. raportöör ütleb, et tema on valmis komisjoni esindajat Tilmani ära kuulama. komisjon, kaks minutit, palun. suur aitäh, et äh, soovite meid ära kuulata. Äh, mul on ainult paar punkti, kõigepealt tulemustasud eurofondide puhul on üsna kummaline see, et eh, niikuinii eh, tasud arvutatakse eh, varade hinna järgi mingi protsendi alusel, mida rohkem varasid, seda kõrgem tasu, aga taaskasutus, see punkt, meie tahaksime, et depositooriumid oma huvides ei tohiks ära kasutada varasid ja meie arvates on väga halb, kui on selline reegel, et haldaja saab sellise taaskasutuse jaoks või, või edas-, delegeerimise jaoks volituse anda. see ei ole õige. nüüd Äh, maksujõuetus jällegi meie arvates tuleks kõiki ähm, võrdselt kohelda, äh, olgu tegemist siis investoriga kolmandast riigist või Euroopa Liidust. fondi äh, vahendid peaks, peaksid olema solventsuse puhul äh, kaitstud äh, kõikide eest, kolmandate riikide kodanikke ei tohi äh, kehvemini kohalda ja veel contractual discharge, me ei ole seda ette näinud, sellepärast et jaeinvestor niikuinii ei tea, kuidas kolmandast riigist kedagi kohtusse anda ja isegi kui te äh, ütlete, et pole vastutust, siis selleks peab olema jällegi mingisugune kindlustus äh, sellel osapoolel, isegi kui kindlustus on olemas, siis kõigepealt tuleb äh, ikkagi kohtusse minna selleks, et selgeks teha, kel, kes vastutas ja jaehoiustajatele on see tohutu lahing pidada. suur aitäh, sa vastasid ka minu küsimustele, mina muide õigusküsimuse, õiguskomisjonis olin äh, olin ähm, väga mures selle eest, et ei tekiks sellist võimalust, et äh, üks investor peaks mitmes äh, erinevas kohtus äh, lepingut vaidlustama. raportöör tahab rääkida veel tulemustasudest. investori huvides fondi haldamine sellest tulemustasu maksmine, see on ju ilus mõte, aga seda on raske teostada. me oleme turu-uuringuid teinud ja me nägime, et tegelikult on väärkasutust palju rohkem kui reeglitele vastavust ja suur aitäh, et komisjon selle välja tõi. fond, millel läheb hästi, sellel on niikuinii rohkem äh, Äh, varasid ja seetõttu prorata alusel on neil võimalik ka rohkem teenida ja siis saame, saavutamegi just selle, millest Said rääkis, see on aluspõhimõte. Mm, loomulikult see, kellel paremini läheb, peaks, peaks olema võimalusi rohkem teenida. aga parlament peaks nüüd siiski selgesõnaline olema nendes küsimustes ja teine küsimus milles me kokku leppisime. see eh, delegeerimine või taaskasutus ja kolmas küsimus, millest siin räägiti, see on vastutus. Jean-Paul Gosses rääkis sellest väga hästi, ma olen peaaegu alati sinuga nõus sellel teemal ka. väga ettevaatlik peab olema. ja nüüd ma räägin tagasi, nüüd lähen tagasi inglise keelele. probleem mitmel rindel on see, et meie eelmised tekstid, IFM tekst on erinev. meie lõime ju eurofondid selleks, et äh, adresseerida eri fondide kategooriad. me teame, et jaeinvestorid ei, et, et, et eurofondidesse ei investeeri mitte ainult jaeinvestorid, teised ka, et need peavad siiski olema turvalised. ja see äh, tekst on erinev alternatiivsete investeerimisfondide tekstist ja me peame olema väga ettevaatlikud, kui me viitame mingisugusele teisele tekstile. seetõttu mina nõustun komisjoni põhilähenemisega, nimelt vastutuse puhul ei saa copy-paste meetodit kasutada kahe teksti vahel. suur aitäh teile, suur aitäh tõlkidele kes meile täiendavat aega andsid, suur aitäh kuulajatele, ütlevad tõlgid ja äh, edas-, arutelu jätkub variraportööride kohtumisel. kohtume kell, kell kolm, et hääletada. koosolek jätkub viisteist kolmkümmend. kohtumiseni!